Il Presidente. Love you.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 Alors je ne suis pas venu tout seul. ma ei tulnud siia täna üksi. lapsed äh, on pärit, on tulnud äh, äh, ühest Belgia koolist ja me alustame esimese koos lauldud lauluga, mille nimi on Tont. Mami, mami, mami.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 Merci. Et le troisième morceau. ja kolmas laul, see, eh, selle nimi on Lingio, mis tähendab lingala keeles ma armastan sind.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 bien, bravo les enfants, hein? Bravo, tublid lapsed, ütleb president. Vous chantez beaucoup mieux que moi, hein? Te laulate palju ilusamini kui mina. Je peux pas chanter maintenant parce ei, ei, ma ei hakka laulma. see oleks kohutav, ütleb president enesekriitiliselt. aitäh, kallid sõbrad. tänan ka teie õpetajaid suur,! suur-suur-suur aitäh! Eh, proua eh, Mogherini, Michel Bachelet, kallid kolleegid, minu jaoks on tohutu suur au tervitada teid meie täiskogu saalis, eh, et tähistada inimõiguste deklaratsiooni seitsmekümnendat aastapäeva. Pariisis tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa kutsuti kogu eh, värskelt eh, eh, loodud ÜRO Peaassamblee ning võeti vastu tekst, mis ütleb, et inime, inimesel on õigused juba sellepärast, et ta on olemas. ning kuigi see tekst ei ole õiguslikult siduv, on ta kaasa toonud tohutuid tagajärgi üle üheksakümne seitsme riigi viitavad sellele oma põhiseaduses, inimõiguste e, kaitse e, on äh, praegu suures ohus. internet aitab levida tada äh, mõtteid ja arvamusi, on sellest saanud ka tsensuuri ja era, eraelu äh, eraelu põhimõtete äh, mahasuruja. E, me ei, maailmas on levinud humanitaarkatastroofid, keskkonnakatastroofid, need on kaasa toonud endaga elanikkonna tohutu liikumise. see on kaasa toonud dramaatilisi tagajärgi ning äh, see tähendab ka haavatavate inimeste ekspluateerimist ning vähemuste tagakiusamist. peame eh, hoidma inimõiguste deklaratsiooni poole rohkem kui kunagi varem. Eh, selle põhimõtted on ka Euroopa ülesehituse aluseks. meie eh, esivanematel oli veel selgelt meeles kahe maailmasõja õudused ning äh, Eh, ei saanud enam üleolevalt suhtuda inimväärikusse. Euroopa eh, riigid soovisid kindlalt, et selliseid eh, tragöödiad ei juhtuks enam kunagi. inimväärikese vabaduse, demokraatia, võrdsuse, õigusriigi austamine on võimaldanud Euroopa Liidul garanteerida seitsekümmend aastat rahu. Need väärtused ja need õigused on kirjas meie Eh, aluslepingutes ning eh, leiavad erilist väljendamist Euroopa põhiõiguste hartas. Euroopa Parlament eh, on ainuke institutsioon Euroopas, mis on otse valitud Euroopa kodanike poolt ning val-, kontrollib nende reeglite täitmist. kolmkümmend aastat juba Sahharovi auhinnaga austatakse inimesi ja organisatsioone, kes kaitsevad maailmas inimõigusi. viis Eh, Sahharovi laureaati on saanud ka Nobeli rahupreemia eh, laureaadiks ja viimasena Deniss Nugveje ja Nadja Murat. ka inimõiguste nädal on eh, tõend meie pühendumusest inimõigustele. sooviksin tänada kõigi or-, kõiki organisatsioone, kes võitlevad iga päev inimpõh-, õiguste, inimväärikuse nimel väga paljud organisatsioonidest on esindatud ka äh, meie kojas. Äh, suur aitäh teile selle eest, mida te teete, te olete need, kes valvavad meie õiguseid. täna on äh, laste õiguste, laste ja noorte õiguste kaitsepäev, ka siin on, kojas on täna palju lapsi ja noori, tervitan neid südamlikult. Nad esindavad meie tulevikku ning loodame, et nende tulevik on eh, parem kui meie olevik, sest eh, vägi, vägivalda laste suhtes eh, on lii- ja alaealiste suhtes on liiga palju, liiga palju on lapssõdureid, liiga palju lapsi on väik-, seksuaalvägivalla ohvrid ja sõjaohvrid tahaksin meenutada, et peame järjekindlalt tööd tegema, et teie tulevikku garanteerida. ka selles suures kojad kodus nimega Euroopa Liit, peate tundma end kaitstuna ning peate saama äh, osaleda äh, otsust, valitsuste otsuste üle otsustamises äh,. Oluline on ka võimalus äh, kasutada internetti ja sotsiaalmeediat ilma, et äh, teid seal taga kiusatakse, sõimatakse, alandatakse möödunud kuul võttis Euroopa Parlament vastu uued äh, reeglid äh, nende veebilehekülgede kohta nagu äh, Youtube, Netflix või Facebook. Need aitavad kiiresti eemaldada ebasobivat sisu ning aitavad paremini kaitsta teie isikuandmeid. kallid külalised, viimane Euroopa Parlamendi inimõiguste raport võeti Strasbourgis vastu möödunud nädalal ning ma paluksin, et äh, liikmesriikide parlamendid räägiksid ühel häälel inimõiguste kaitseks. tegemist on üleskutsega, mis äh, äh, puudutab ka neid, keda kiusatakse taga tema usu pärast, nagu Asia Bibi Pakistanis või paljude religioon vähemuste, usuvähemuste esindajad, keda kiusatakse taga üle kogu maailma. peame kaitsma Euroopast kui väljaspool oma õiguste esimesi valvureid ehk ajakirjanikke Nemad aitavad kaitsta meie vabadust ja õigust äh, informatsioonile. Daphne Caruana Galizia ja Jamal Khashoggi on äh, vaid mõned näited ajakirjanikest, kes äh, on, kes kaotasid elu, sest kaitsesid tõde. mõtlen siin ka paljude ajakirjanike peale, keda peetakse kinni Türgi ja teiste riikide vanglates. tänane Eh, kohtumine peaks panema mõtlema ka selle peale paljudes riikides ei ole meestel ja naistel samu õigusi ja võimalusi. liialt tihti eh, ei eh, ole naistele võimaldatud nende põhiõigusi kasutada, ei toitakse ühiskonnast eemal ning nad on vägivalla ohvrid Eh, kutsun taaskord üles Euroopa eh, Parlamendina eh, üles riike, kes pole veel ratifitseerinud Istanbuli konventsiooni, et nad seda võimalikult kiiresti teeks. peaksime korda hoidma ka oma kodudes. liialt palju naisi kaotavad elu, liialt palju kannatavad vägivalla all, liialt paljud liiga paljusid naisi peetakse alamateks inimesteks oleme sellest kuulnud ka selles kojas. inimõigustest rääkides ei saa me unustada ka olukorda riigis nagu Venezuela, selles riigis rikutakse kodanikuõigusi, eh, kiusatakse tagasi op-, eh, taga opositsiooni esindajaid ja piiratakse sõnavabadust. me eh, toetame endiselt Venezuela elanikke, eriti inimõiguste kaitsjaid nagu eh, seda näitasime ka kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, andes Sahharovi auhinna Venezuela eh, opositsioonile. tahaksin tervitada Michelle Bachelet, kes on eh, Tšiili endine president ning ma paluksin ladinaameeriklasele, ta räägiks just olukorrast Venezuelas. kallid kolleegid, lõpetuseks tahaksin tsiteerida proua Eleonor Roosevelti, kes Äh, leidis, et äh, dokumendid, mis väljendavad ideaale, äh, ei ole midagi väärt, kui inimesed neid tunnevad, mõistavad ja kui inimesed ja kui inimesed nõia, nõuavad, et neist juhendutaks. aina rohkem tuleb juurde populiste ja Eh, praegu on eh, õige hetk eh, toetuda aina enam sellele õiguslikule pärandile ning pea, peame tegema kõik selleks, et olla inimõiguste tšempionid, kutsume üles ettevõtteid, valitsusi, kodanikuühiskonda, et nad meiega ühineksid ning teeksid midagi paremaks. Euroopa Liit kavatseb ka tulevikus toetada inimõiguseid eh, kogu maailmas. suur aitäh, kallid sõbrad! suur tänu, et tulite Brüsselist! ja nüüd annan ma sõna meie välisasjade kõrgele esindajale Federica Mogherinile ning hiljem äh, saame kuulata ka ÜRO peasekretäri Antonio Guterresi äh, videosõnumit. suur aitäh, Antonio, kõigepealt äh, tahaksin äh, mm, avaldada südamlikku tänu Euroopa Parlamendile ja sinule isiklikult, et otsustasite üheskoos seda tähtsat päeva tähistada. leidsime, et see on parim võimalus Äh, tähistada inimõiguste deklaratsiooni seitsmekümnendat aastapäeva üheskoos äh, äh, päeval, kui tavaliselt tähistame seda vabaühendustega, arvan, et see oli suurepärane valik ka selleks, et öelda, et kõik Euroopa institutsioonid töötavad inimõiguste nimel, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka mujal äh, ja teeme seda partnerluses äh, oma kodanikuühiskonna esindajatega. Äh, seitsekümmend aastat pärast seda, kui äh, inimõiguste ülddeklaratsioon kirjutati, tegeleme ikkagi sellega, et selle deklaratsiooni kõik sõnad praktikasse kanda ja suur osa sellest tööst käib vabaühenduste kaudu. seetõttu tahaksin tänada väga ja siiralt äh, teid, kodanikuühiskonna organisatsioonidest, neid, kes töötavad selle nimel, et inimõigusi kaitsta. sõbrad üle kogu maailma, kellega te töötate igapäevaselt oma riikides ja kes on täna võtnud ette selle reisi, et olla siin meiega. Teie olete väga oluline osa meie tööst inimõiguste edendamisel ja kaitsmisel. deklaratsiooni lugedes on kohe selge, et meil on veel pikk tee minna seitsekümmend aastat tagasi ütles deklaratsioon, et igalühel on õigus tööle, õigus äh, saada võrdse töö eest võrdset palka. see tunnustas kõikide õigust haridusele, ilma eristamata rassi, soo, religiooni, äh, rahvuse, sotsiaalse tausta või finantsvahendite põhjal. jah, see deklaratsioon oli oma ajast ees, minu või meie omas riigis Itaalias ei olnud naistel õigust hääletada kuni ainult kaks aastat enne deklaratsiooni vastuvõtmist ja paljudes teistes riikides olid hääletamisõigused endiselt piiratud konkreetsete sotsiaalsete gruppidega, aga deklaratsioon siiski tunnustab, et, ja tsiteerin, igalühel on õigus osaleda oma riigi valitsuses. ja rahva tahe on öö, valitsuse võimu aluseks meil on tõesti veel pikk tee minna selleks, et saavutada tõeliselt kaasavat demokraatiat, et sulgeda sooline palgalõhe, et meil oleks austus ja väärikus kõigile hoolimata nende usust, vär-, nahavärvist või etnosest. paljud teist täna siin on pühendanud oma elu nende eesmärkide teenimisele ja me peame selle eest olema tänulikud. ja sellise pühendumise eest on paljud teid olnud silmitsi vägivalla, ahistamise, vangistusega, paljud sõbrad, isiklikud sõbrad on täna vanglas, paljud teie kolleegid ja sõbrad ei saa olla täna siin meiega, sest nad on kaotanud kas oma vabaduse või elu seitsekümmend aastat pärast äh, ülddeklaratsiooni ei saa me siiski võtta inimõigusi iseenesestmõistetavalt ja see on minu arvates esimene sõnum, mida me oleme siin täna kõigile edastamas. vastupidi, äh, põhiõigused, inimõigused on uue surve alla sattunud, on neid maailmas, kes väidavad, et inimõigused on ajast maha jäänud, et äh, riiklikud huvid õigustavad individuaalsete ja kollektiivsete õiguste mahasurumist, et riiklik julgeolek nõuab et teatud õigused tuleb peatada. ma usun, et me oleme kõik täna siin, et kinnitada vastupidist, et ainuke jätkusuutlik julgeolek on selline, mis põhineb kõikide inimõiguste austamisel. kui kodanikuõigused, sotsiaalõigused, isikuvabadused on garanteeritud, ainult siis on meie ühiskonnad tõesti tugevad, kaitsed, kaitstud ja kindlad. igasugune inimõiguste rikkumine on meie kollektiivsete ja riiklike huvide rikkumine selle aasta jooksul oleme üritanud seda näidata praktikas. selliste inimeste tõeliste lugude kaudu, nagu teie siin eh, saalis. ajal, kui inimõigused on surve all, tahame me liikuda kaitsvalt lähenemiselt proaktiivsema suunas just täpselt sellepärast, et inimõigusi seatakse küsimuse alla, peaksime me siiski silmas pidama, mida inimõigused tähendavad praktikas, igapäevases elus ja mida me oleme saavutanud koos nende nelja, seitsmekümne aasta jooksul pärast seda, kui deklaratsioon vastu võeti. mõned riigid on andnud õiguse hääletada ja õppida sellistele inimestele, kellel seda kunagi varem pole olnud ja see on kõige võimsam muutuse mootor. on riike, kes on tuhandeid inimesi vaesusest välja toonud, nii et nad saaksid rohkem panustada avalikku ellu mõned on liikunud diktaatorlusest demo-, demokraatia suunas ka siin Euroopas, nende lugude rääkimiseks oleme me liitunud kolmeteistkümne riigiga kõikidelt kontinentidelt, et näidata, et progress inimõiguste küsimuses leiab aset igal pool maailmas ja seda ainult tänu meie äh, pühendumusele, äh, kangekaesusele ja teie julgusele ja olen tänulik Michelle'ile, sest et meie olime üldassamblee ajal koos New Yorgis, tutvustades neid häid inimõiguse lugusid, näidates, et pühendumus, julgus ja ühine töö on see, mis tulemusi toodab. oleme öelnud seda, rääkinud neid lugusid eh, selleks, et näidata, et progress inimõiguste küsimuses on võimalik ja toimub. et tänu inimestele nagu teie on lootus, et homne on parem kui tänane. Need on sellised eh, lood, mis näitavad äh, jõustamist, valede parandamist, ühendused, kogukonnad, mis muutuvad paremaks, tüdrukud, kes on keeldunud varakult abiellumast, on saanud toetuse, põlisrahvad on saanud oma maadele jääda, säilitada oma kultuure, välja rännanud inimesed on leidnud uusi kodusid, aga paljudes kohtades sellist asja veel ei toimu tõsi on, et inimõigusi rikutakse endiselt igal pool maailmas, kaasa arvatud siin Euroopas ja et mõningates riikides on olukord muutunud hullemaks. aga hea uudis on see, et äh, selle, siin ei ole midagi vältimatut. me kõik saame panustada positiivsetesse muudatustesse ja meil on kõigil huvi seda teha. iga isik, iga riik, iga institutsioon saab teha sellise selge valiku ja mina usun, Äh, inspireerivasse võimu, sellisesse nakkusesse, mis levib, kui positiivseid lugusid äh, räägitakse, näiteid tuuakse. meie siin Euroopa Liidus oleme teinud selgelt oma valiku. see parlament on äh, toetanud ja tähistanud selliseid inimesi nagu Deniss Mukwege ja Nadia Murat, just äh, sel hetkel, kui neil seda on vaja. meie programmiga Kaitsta inimõiguste kaitsjaid oleme me toetanud inimesi nagu teie, kui te olete sattunud kohtu alla või kui teie või teie perekonna elu on sattunud ohtu. koos oleme me töötanud äh, avalikult, äh, mõnikord vaikselt ja varjatult, et saavutada kodanikuühiskonna aktivistide ja juhtide vabastamist, nagu me tegime paar kuud tagasi sellises riigis nagu Aserbaidžaan nagu me jätkuvalt teeme iga päev igal pool maailmas, riikides, mis on meile lähedal ja ka kaugel. eelmises septembris liitusime me eh, islami koostööorganisatsiooniga esimest korda, et ÜRO Inimõiguste Nõukogus läbi suruda res-, resolutsioon eh, Myanmari kohta. Eh, need on ainult näited, aga nii, nagu Antonio mainis, siis meie töö jätkub kodus meie ühiskonnad siin Euroopas ei ole samuti täiuslikud ja meil on kohustus ka selleks, et säilitada usaldusväärsust, pidevalt keskenduda inimõiguste olukorrale meie oma kontinendil. oleks suurepärane, kui inimõigusi oleks võimalik, võimalik lõplikult saavutada. aga niimoodi asjad ei tööta ka meie oma eludes. inimõigused on alati käimasolev töö ja iga põlvkond on oma konkreetse vastutusega siin. keerulistel aegadel, nii nagu meie aeg seda on, on minu arvates meie vastutus eh, vältida ühte viga. me ei saa anda järele mõttele, et see deklaratsioon kuulub mingisse teise ajastusse või kehtib ainult mõnede riikide kohta, et see on midagi sellist, mis kuulub minevikku. tegemist on ülddeklaratsiooniga ühel põhjusel sest kõikide maailma osade esindajad liitusid kokku ja leppisid kokku põhimõtetes, mis ei puudutanud mitte ainult ühte kultuuri või tsivilisatsiooni. maailm oli just äh, läbinud kõige suurema katastroofi inimajaloos ja siin oli meil, eurooplastel, peamine vastutus. ja kogu maailm tol hetkel leidis selle julguse, et koguneda, et leida ühist pinda pärast kõige hullemat katastroofi ajaloos, et äh, leida ühiseid aluseid, mis lähevad kaugemale nendest lõhedest, mis on ideoloogilised, religioossed ja nii edasi, ja ühineda. täna tuleb meil leida samasuguse globaalse üksmeelsuse vaim, me peame leidma midagi sellist, mis seob meid inimestena kokku, mis läheb kaugemale kõikidest meie erinevatest, erinevustest ja erimeelsustest me peame siiski silmas pidama, et ülddeklaratsioon, ÜRO, Rahvusvaheline Kriminaalkohus, kõik need reeglid, milles me oleme koos kokku leppinud, need ei ole mingiks piiranguks, nad ei ole äh, Nad ei takista meie konkreetsete rahvuslike huvide saavutamist kui me tuleme kokku, siis juhtub vastupidine, need põhimõtted, need ühised alused on meie koos eksisteerimise aluseks. ja ainus viis, mis meil on selleks, et säilitada ja edendada riiklikke huvisid, ja vältida ja takistada järgmist katastroofi. seitsekümmend aastat hiljem peame me tulema tagasi tuhande üheksasaja neljakümne kaheksanda aasta vaimu juurde ja jätma selle eh, ülddeklaratsiooni meie igapäevase töö keskmesse. lõpetuseks ütlen, et tegemist ei ole mingisuguse sünnipäeva või mälestamisega. see deklaratsioon on endiselt ka tänase, täna manifestiks. see peab olema suunatuleks eh, Euroopa tulevikku ja kogu maailma tulevikku silmas pidades ja äh, suur aitäh selle igapäevase töö eest, mida te aitate meil teha! I am delighted to convey my best mul on väga hea meel saata teile parimad tervitused äh, selleks, et äh, tähistada ühte maailma ajaloo kõige äh, erakordsema dokumendi seitsmekümnendat aastapäeva inimõiguste ülddeklaratsiooni. samas pärast neljakümne kaheksanda aasta dokumendi koostamist on meil endiselt probleeme demokraatlikud äh, põhimõtted ning õigusriigi põhimõte on ohus. vähemused äh, ja äh, sisserändajad on samuti ohus, meil on vaja tagada võrdsed õigused kõigile inimestele. see on hädavajalik meie kõigi jaoks, et, et säilitada rahu ning äh, äh, rahumeelne areng. loodetavasti suudame me üheskoos selleni jõuda suur tänu. annan nüüd juhataja rolli härra Pantserile, keda tänan tema suure panuse eest tänase kohtumise korraldamist. Bene, grazie, ringrazio. suur aitäh, sooviksin tänada härra president Tajanit, tema sõbraliku sõnumi eest ning äh, tänan ka härra Gutierrest ning Federica Moderinit äh, selle sissejuhatuse eest meie tänasesse äh, kohtumisse. sooviksin ka avaldada lugupidamist selle vastu, et nad ÜRO ja Euroopa Liidu päevakorras hoiavad inimõigusi nii olulisel kohal alustame tänase kõrgetasemelise konverentsi esimese paneeli eh, ning eh, nad on kõik tuntud võitlusest inimõiguste eest, inimväärikuse eest ning eh, nagu siin juba öeldi, inimõiguste deklaratsioon on äh, leidnud kajastust kaheksakümnes erinevas lepingus äh, ja seda kajastab nagu, äh, ka Euroopa põhiõiguste harta. selles, see on ka tõlgitud üle viiesajasse keelde. väga suur töö on tehtud selleks, et inimõigusi kaitsta ja arendada nii valitsuste poolt kui ka kodanikuühiskonna poolt. see ühine töö on hädavajalik olnud selleks, et inimõigused muutuks universaalsused ja hoolimata sellest, et vaesust on märkimisväärselt vähemaks jäänud üheksakümnendast aastast alates, on ebavõrdsus riikide vahel kasvanud ning äh, ühtlasi peab ütlema, et äh, ebavõrdsus äh, ja äh, ebavõrdsust tuleb aina juurde ning see muidugi vähendab ka inimõiguste aktuaalsust. seega inim-, eba, inimeste ebavõrdsuse vähendamine käib käsikäes inimõiguste kaitsega. Need on ühe sama võitluse kaks poolt ning eh, peaksid eh, olema eh, lahutamatu osa arengu eesmärkidest. Euroopa on teinud koostööd, käsikäes koostööd selle nimel, et maailm põhineks multilateraalsusel ning reeglitel. me jälgime pidevalt äh, tegutseme nimelt selle nimel, et inimõigustega seotud rahvusvahelised lepingud oleks õiguslikult siduvad. soovime eh, eh, praegu oleme olukorras, kus peame esitama endale õigeid küsimusi. Ehm, meie inimõigused on olulised, sest maailm pidevalt muutub, muutub, miks peab kaitsma inimõiguste kaitset, mis on inimväärikas, miks ta on oluline kuidas paremini kaitsta inimõigusi ja usaldust inimõiguste vastu, kuidas äh, võtta äh, äh, kuidas tegutseda, hoides keskmeks multilateraalsust, kuidas kaitsta rahvusvahelist õigust ja võidelda karistamatuse vastu ning lõpuks äh, miks äh, on oluline ka, ka äh, esitada positiivseid narratiive inimõiguste kohta kogu maailmas. meid ootab ees väga huvitav arutelu, meil on siin väga olulised külalised täna, kes, äh, keda ma nüüd tutvustan nüüd järk-järgult, kõigepealt alustan Michelle Bachelet'st, kes on ÜRO inimõiguste kõrge esindaja aitäh, härra esimees, austatud äh, härra Panseri, par-, Euroopa Parlamendi liikmed, kahekümne kaheksa liikmesriigi parlamentide liikmed, austatud proua volinik, kodanikuühiskonna vabaühenduste esindajad, inimõiguste kaitsjad, kolleegid, sõbrad. minu jaoks on suur au osaleda sellisel väljapaistval üritustel, üritusel pärast äh, ÜRO peasekretäri selle kohta, kuidas me saaksime kaitsta inimõiguste ülddeklaratsiooni. Roman Santa Cruz, äh, äh, tšiillane, kes oli üks äh, ülddeklaratsiooni koostajatest, ütles ja ma tsiteerin, et tegemist on tõeliselt ajaloolise sündmusega, mil, kus jõuti konsensusele selles, et inim, inimene on ülim väärtus Äh, äh, millel on õigus eksisteerida. tal on vääramatu õigus elada, elada ilma rõhumiseta ning arendada oma isiksust. tsitaadi lõpp. universaalsete inimõiguste äh, paikapanemine on toonud kaasa suure progressi viimasel seitsmekümnel aastal hariduses, tervishoius, rahuarenduses, jätkusuutlikumas arengus, paljusid vähemusi on palju vähem marginaliseeritud. inimesed on sa-, inimesed on saanud õiguse elada võrdselt, omada juurdepääsu avalikele teenustele ning majanduslikele võimalustele. ainult aastakümn-, mõned aastakümned tagasi valitses siin piirkonnas majanduslik surutis, sõda ning holokaust nüüd on nagu olukord hoopis teistsugune, demokraatia on loonud tugeva õigusliku raamistiku, kus valitseb õigusriigi põhimõte. vaba meedia ja kodanikuühiskonna, kodanikuühiskond aitavad levitada uusi ideid. samuti on meie kogukonnad kaasavamad. sageli on ka reeglite rikkujad kohtu ette toodud on kaitstud tõde ning valitsused on mõistnud, et nad peavad kaitsma inimeste vajadusi ning õigusi. meie vanavanemate põlvkonna ajal valitsesid türannid ja kehteste- ja põhjustasid kannatusi. nüüd aga on kaasatud suur hulk inimõiguste ülddeklaratsiooni sätetest äh, riikide seadusandlusesse. sellest pärinevad mitmed siduvad lepingud, millel põhjal töötavad rahvusvahelised institutsioonid ning mille põhjal on liikmesriigid endale vabatahtlikult võtnud äh, siduvaid kohustusi. kui ma reisin maailmas ringi ning näen pidevalt konflikte, on väga keeruline vahel näha positiivset viimase seitsmekümne aasta jooksul, aga progress on toimunud, samas meil on väga palju veel ära teha. niisiis, austatud kaaskõnelejad ja sõbrad, inimõigused on võims, võimas jõud, nad on kaasa toonud suured muutused, aga me kõik mõistame, kui keerulisem ja järjest polariseeritum äh, on meie maailm, äh, maailm muutunud. me peame töötama ühiste inimõiguste eesmärkide saavutamise nimel. sest muidu on äh, tagajärjeks kannatused. naiste võrdsus, LGBTI inimeste õigused, äh, erinevate etniliste ja religioossete vähemuste õigused äh, tambitakse jalgade alla. paljudes piirkondades äh, peetakse kinni, tapetakse või ahistatakse inimõiguste kaitsjaid vahel äh, üritatakse piirata seksuaalreproduktiivseid õigusi. isegi Euroopa Liidus, kus, mis on olnud äh, inimõiguste kaitse majakas, kus kaitstakse äh, inimõigusi, meediavabadust, on, on mõningad õigused sattunud ohtu. eriti on äh, Äh, eriti need, kes ründavad vähemusi ning sisserändajaid, saavad järjest suuremat poliitilist toetust. me peame seega kaitsma inimõigusi igal pool, et nad ei taanduks ning et me saaksime kaasada erinevad kogukonnad, roomid, puuetega inimesed, vanad inimesed, vaesed, et, et meie ühiskonnas oleks kõikidega õigused kaitstud. loomulikult on jõutud enneolematu võrdsuseni ning loodetavasti jõuame veel kaugemale tänu kahe tuhande kolmekümnenda aasta arengu eesmärkidele. me peame sellega tegelema, pidades silmas ka kliimamuutuse äh, äh, negatiivset mõju äh, inimõiguste olukorrale. meil on nüüd võimalus üle vaadata ähm, meie valitsustevahelised ning mitmepoolsed lähenemised me, me saame seeläbi vastu võtta ja ellu rakendada otsuseid, mis põhinevad rahvusvahelisel inimõigusel. kui me räägime natsionalismist, kliimamuutusest, rändest, majanduslikust ja sotsiaalsest ebavõrdsusest, kohtusüsteemide sõltumatusest, sõnavabadusest, massjälgimisest, art-, äh, kunst, äh, äh, intelligentsist, kõige selle puhul peame me eh, silmas pidama sõn-, sõnavabadust eh, kõikide eh, ning sotsiaalseid, kultuurilisi ning majanduslikke õigusi. meil on olemas toimiv võrgustik, mis on toonud ka positiivseid tulemusi. osa sellest võrgustikust on praegu surve all, aga ta endiselt püsib ning teda üldiselt austatakse üks väljakutseid seisneb selles, et äh, rahvusvahelised normid ja standardid peaksid olema arusaadavamad ning vastuvõetavamad poliitiliste otsuste tegijate jaoks. Nad peavad mõistma, et nende inimesed võidavad sellest, kui kaitstakse inimõigusi. nagu Federica Mogherini ütles, äh, ning nagu ka Stavros Lambrinidis kindlasti arvab, äh, pea, peame me võitlema probleemidega, aga näitame ka positiivseid lugusid, millega illustreerime, et inimõiguste kaitse toob kaasa parema ühiskonna, kus areng on jätkusuutlikum ning konflikte suudetakse vältida. peame liikuma edasi, kõik meie valitsused, parlamendid, kodanikuühiskond, ÜRO süsteem, erasektor, naised, mehed ja lapsed peavad võitlema selle all ma pean silmas, et seda, et me peame kaitsma kõiki vähemusi, keda rünnatakse. me peame võitlema vihkamise vastu, kaitsmaks inimõiguste ülddeklaratsiooni põhimõtteid, et saavutataks kogu inimkonna heaolu. ma ootan Euroopalt, et ta oleks julge ning tegutsemisvalmis Euroopalt ootan ma, et nad suudavad kaitsta inimõigusi läbi sotsiaalse progressi ning kaasamise, mis toob kaasa suurema tugevuse, inimõiguse põhimõtted peavad juhtima meie poliitilisi meetmeid meie digitaalses maailmas. me peame lähtuma oma kultuuris inimõigustest, me peame saavutama äh, vastastikuse austuse kultuuri, kus austatakse kõikide hääli. täna tähistame me laste õiguste päeva, seega andkem neile edasi tõesti väärt pärand. et eh, maailma lapsed ning nende lapsed saaksid üles kasvada väärikalt. nii, et kõikide inimkonna pereliikmete õigused on austatud, nii nagu nähti eh, ette seitsekümmend aastat tagasi, aitäh. suur aitäh. suur aitäh selle olulise panuse eest eh, ning annan nüüd sõna äh, eh, Fatou Bensudale, kes on Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör. aitäh äh,. Teie ekstsellentsid, kaaspanelistid, kodanikuühiskonna liikmed, daamid ja härrad lubage mul kohe alguses eh, väljendada oma suuremat tänu Euroopa Parlamendile, eriti just eh, parlamendi presidendile, eh, härra Antonio Tajanile ja inimõiguste alamkomisjoni ja selle paneeli juhile, härra Antonio Panzerile, selle eest, et nad korraldasid selle konverentsi ja palusid mul siin sõna võtta. on au siin auditooriumis teie poole pöörduda sellise äh, suurepärase kõnelejate kogu hulgas, kes äh, kollektiivselt esindavad kõige suuremaid panuseid, mis on tehtud selleks, et parandada äh, reeglitepõhist ülemaailmset korda. tänane sündmus, mis leiab aset Äh, selliste oluliste aastapäevade järel sel aastal, sada aastat Esimese maailmasõja lõpust, seitse, seitsmekümnes inimõiguste, aastapäevane inimõiguste ülddeklaratsioonile, genotsiidi konventsioonile, kahekümnes aastapäev Rooma statuudil, mis moodustas Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja see võima-, võimaldab meile suurepärase ja unikaalse võimaluse, kuidas mõelda inimõiguste arengute üle, nende väljakutsete üle, mis meil on nende kaitsmisel ja tugevdamisel, rahvusvahe, olemasolevate standardites ja rahvusvahelise kriminaalõiguse rollile pea, saame ka keskenduda inimväärikuse kaitsmisel. kuigi Rahvusvaheline Kriminaalkohus ei ole inimõiguste kohus rangelt võttes, siis eh, sellel on märkimisväärne tähtsus siiski põhiõiguste kaitsmisel. pärast teist maailmasõda öö, eh, oli inimkond endiselt mõjutatud sellest katastroofilisest olukorrast ja laialt levinud kohutava vägivalla levikust, silmitsi kõige hullemate kuritegudega alustas rahvusvaheline kogukond teekonda selleks, et sellised kohutavad teod kunagi ei korduks. Nad ühinesid selleks, et moodustada parimat, paremat maailma ja saades aru, et on vaja kaitsta inimväärikust ja lõpetada karistamatus. sellisest intensiivsest koostööst tulid paralleelsed teed, rahvusvaheline inimõiguste õigus ja rahvusvaheline kriminaalõigus. seitsekümmend aastat hiljem on äh, inimõiguste ülddeklaratsioon endiselt konstitutsiooniliseks aluseks äh, rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguse normidele ja äh, Tokyo ja Nürnbergi kriminaalkohtud aga algatasid täiendava paradigma muutuse mis tõi endaga kaasa selle, et kuritegude eest äh, tuli ka vastutada. Äh, pärast külma sõda, kui oli järjekordselt asi muutunud äh, väga päevakohaseks ja pärast šokeerivaid genotsiide Rwandas ja endises Jugoslaavias, sai selgeks, et jällegi on vaja tugevdada rahvusvahelise kriminaalõiguse rolli. oli selge, et kui inimõigused surutakse jalge alla, neid rikutakse sõja ja vägivallaga nii suures ulatuses, siis ei ole võimalik saavutada tegelikult rahu, kuni need, kes vastutavad, ei ole eh, pandud vastutama selle eest. rahvusvaheline kriminaalkohus tõusetus sellest liikumisest Rooma konverentsil tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa, eh, kui saadi aru sellest eh, pikaaegsest ühisest huvist lõpetada karistamatus kõige tõsisemate kuritegude puhul, mis tekitavad muret rahvusvahelisele kogukonnale Euroopa Parlamendil oli võtmeroll poliitilise tahte äh, kogumisel üheksakümnendate keskel Rooma statuudi toetuseks ja on olnud oluline rahvusvahelise kriminaalkohtu toetaja pärast seda, kui see alustas tegevust. Äh, kohtul on ka kahekümne seitsme Euroopa Liidu liikmesriigi tugev toetus, kes kõik on riigid, riikidena osalejad Rooma statuutis see on eriti oluline, sest äh, koos äh, sõltumatu ja püsiva rahvusvahelise kriminaalkohtuga äh, lõi Rooma statuut ka teineteisest sõltuva rahvusvahelise kriminaalõiguse süsteemi, mis põhines täiendavuse ja koostöö võtmepõhimõtetel. Need juhtivad jooned muudavad Rooma statuudi süsteemi unikaalseks ja dünaamiliseks konstruktsiooniks, kus kohus ja teised osapooled suhtlevad omavahel erinevatel tasanditel nii kahepoolselt kui mitmepoolselt. rahvusvaheline kriminaalkohus äh, selle süsteemi tugisambana ja minu äh, büroo selle mootorina, selle eesmärgiks on efektiivselt täita Rooma statuudi mandaati, et võidelda karistamatuse kõige hullemate kru-, kuritegude puhul. see on ülesanne, mille on muutnud vajalikuks inimtragöödiad, mis igapäevaselt uudistes lahti rulluvad tänases maailmas oleme me näinud, et sellised kohutavad kuriteod äh, on levinud üle kontinentide, kontinentide igal pool, tulemuseks on suur inimkannatus, on äh, äh, hävitatud linnu ja rahvuslikke aardeid äh, igal aastal, lugematu hulk lapsed, van-, naised, mehed, neid mõjutab või siis nad on vägivalla ohvrid ja satuvad ka selliste kohutavate kuritegude ohvriks nagu inimkaubandus. sellel taustal Eh, tegeleb minu büroo jätkuvalt mandaadi täitmisega, hetkel uurime me eh, väidetavaid selliseid kuritegusid igal pool maailmas, Ukrainas, Nigeerias, Kolumbias ja Venezuelas, Palestiinas, Filipiinidel ja Bangladeshis, Myanmaris. eesmärgiks on tuvastada, kas need olukorrad eh, nõuavad, et avataks uurimine samal ajal survestades riiklikke võime, et nad siseriiklikult, kus võimalik, nende kuritegudega tegeleksid. olen ka palunud, et eh, kriminaalkohtu kohtunikud annaksid mulle pädevuse uurida Afganistani küsimust. Eh, ja lisaks sellele hetkel me kogume tõendusmaterjale väidetavate kuritegude kohta Gruusias ja Burundis ja ehitame üles eh, kohtuasju olukordade kohta Kesk-Aafrika Vabariigis, Liibüas, Ugandas ja Cote d'Ivoire'il. ja samal ajal me oleme saavutanud süüdimõistmise äh, sellistes kuritegudes, äh, kuritegude toimepanijate vastu Kongo Demokraatlikus Vabariigis ja Malis. ja lisaks sellele on meil aresti äh, orderid viieteistkümne isiku vastu, kelle puhul on põhjendatud aluseid uskuda, et nad on toime pannud Rooma statuudi kuritegusid see väljakutse, kuidas arreteerida ja kohtu ette tuua kahtlusaluseid, meenutab meile, kuivõrd äh, vajalik on tugevdada koostööd äh, kõigi tegijate vahel Rooma statuudi süsteemis, nii et ohvrid äh, saaksid kasu meie uurimis- ja kohtumõistmispingutustest. See, et viimasel nädalal toodi ICC ette härra Jokato-, Jekatom, kes on väidetavalt toime pannud kuritegusid Kesk-Aafrika Vabariigis, on suurepärane näide sellest rahvusvahelise kriminaalõiguse eh, taotlemine ei puuduta mitte mingit ühte ühtset institutsiooni. meie rahvusvahelises kriminaalkohtus ei saa seda teed käia üksi. konkreetselt sõltub rahvusvahelise kriminaalkohtu mõju sellest, eh, milline on poliitiline, diplomaatiline, operatiivne, rahaline toetus, mille ta saab oma riiklikelt osapooltelt ja teistelt partneritelt. koostöö on vajalik selleks, et suurendada rahvusvahelise kriminaalkohtu ja teiste õigusmehhanismide rahvusvahelist teadlikkust. on vaja koostööd selleks, et suurendada nende riikide hulka, kes on liitunud rahvusvahelise kriminaalkohtadega ja teiste õigusriigi institutsioonide ja konventsioonidega. koostöö on vajalik selleks, et äh, ehitada üles võimekust riikides, nii et nad äh, tõhusalt saaksid tegeleda selliste kuritegude uurimisega siseriiklikult ja vähendada karistamatust äh, sellega, et suurendatakse koostööd ja jagatakse ekspertiisi ja infot. rahvusvaheline krimin-, kriminaalõiglus on ülemaailmne projekt ja sellest saab kasu inimkond tervikuna meil on kõigil vastutus ede-, edendada ja tugevdada selle eesmärke kuna rahvusvahelised kuriteod kohanduvad globaliseeritud ja digitaliseeritud maailmaga, siis peame seda tegema ka meie. rahvusvahelises kriminaalkohtus me areneme, et nende väljakutsetega toime tulla ja kasutada ära tänapäevaste äh, tehnoloogia edusid, meil on, me peame parandama oma võimekust äh, koguda ja esitada teaduse ja tehnoloogiapõhiseid tõendusmaterjale, näiteks äh, kui me andsime välja arestiorderi härra Mahmud äh, Al-Verfalli vastu, siis minu büroo kasutas ära videot ja sotsiaalmeedia tõendusmaterjale, aga me saame teha rohkemat. paljud organisatsioonid, kes on täna siin, neil on unikaalseid teadmisi mitmete teemade ja geograafiliste piirkondade kohta, kus minu büroo töötab kus kohus on piiratud, nii et ta ei saa koha peal laialdaselt tegutseda, siis äh, andmed ja digitaaltõendusmaterjal, mille koguvad teised organisatsioonid, võib osutuda hädavajalikuks äh, selleks, et me saavutaksime edu. see on eriti oluline meie koostöös äh, esmareageerijate organisatsioonidega, kes on koha peal kohe pärast sündmuse toime, toimumist kui me edendame partnerlusi ja info jagamist, siis sellistel puhkudel suudame me tagada, et otsustava tähtsusega tõendusmaterjal säilib ja et on võimalikult lühike aeg sellise tõendusmaterjali kogumise ja kuritegude toimepanemise vahel. lõppkokkuvõttes meil rahvusvahelise kogukonnana on kohustus koordineeritud samme teha selleks, et ennetada edasisi rikkumisi ja tuua vastutama need, kes saavad kasu sellistest kriminaalrikkumistest. Ekstsellentsid, daamid ja härrad meil on nüüd seitsekümmend aastat äh, inimõiguste ülddeklaratsiooni ja üha laienem äh, rahvusvahelise kriminaalõigluse, õiguse ja inimõiguste seadusandluse äh, süsteemid, siis me peame mõtlema nüüd, kuhu me oleme jõudnud. meie ajal on saanud üldiselt mõistetavaks see, et kõikidel inimestel on võõrandamatud õigused ja et kõigi meie väärikust tuleb kaitsta me ei lepi enam sellega, et kõige hullemate inimõigusrikkumiste ohvrid peaksid vaikselt kannatama. me ei lepi enam sellega, et selliste äh, kõige kohutavamate kuritegude toimepanijad saaksid äh, õiglusemõistmise eest põgeneda. nii nagu Euroopa Liidu kõrge esindaja Frederica Morgherini ise ütles äh, siin foorumil kolmeteistkümnendal septembril sel aastal, siis sel hetkel, kui ohvrid tunnevad äh, jõuetust, kui kuritegused äh, on kar-, saavad, jäävad karistamata, just siis on leppimist keeruline saavutada. vastutus on oluline selleks, et luua rahualused. ja ma saan temaga ainult nõustuda, kui ta palus, et me kõik muudaksime oma globaalsed institutsioonid tugevamaks ja ehitaksime tugevama ja tõhusama multilateraalse süsteemi. meil on vaja organisatsioone, mis äh, töötavad Äh, piiridest üle inimkonna teenistuses. rahvusvaheline kriminaalkohus on ette nähtud äh, õigusliku õigusemõistmise instrumendina kogu inimkonnale. me peaksime pidama kinni Rooma statuudi sõnadest, mis oma preambulas ütleb, et kõiki rahvaid ühendavad ühised äh, sidemed ja see, see delikaatne mosaiik võib iga hetk ohtu sattuda äh, kui pannakse toime tohutuid kuritegusid, mis on oma iseloomult rahvusülesed. ma väga toetan seda toe-, väär-, väärtustan seda toetust, mida on juba Euroopa Parlament ja tema liikmed äh, üles näidanud äh, sellega, et äh, nad usuvad rahvusvahelisse kriminaalkohtusse ja seadusesse vahendiga, millega tagada, vahendina, millega tagada inimväärikus meie ülesanne ei ole lihtne, aga kui me jätkame oma võitlust siin karistamatuse vastu, siis ma olen kindel, et me koos võime luua maailma, kus on vähem konflikte ja maailma, kus on austus kõikide elanike vastu kõikides maailma nurkades. suur aitäh tähelepanu eest ja ootan tulevast edasist suhtlust kõigi teiega, aitäh! suur aitäh! suur aitäh ka teie sõnavõtu eest. nüüd anname sõna Stavros Lambrinidisele, kes on Euroopa inimõiguste eriesindaja. aitäh, härra esimees. armsad sõbrad, me oleme inimolendid, mitte loomad mind ei saa lüüa, mind ei saa tappa, mind ei saa panna vanglasse, mind ei saa kohelda nagu looma lihtsalt sellepärast, et ma ei meeldi teile ja see, seda seetõttu, et mul on inimväärikus. see on kõige lihtsam asi, mida inimõiguste ülddeklaratsioon seitsekümmend aastat tagasi ütles, meil on inimväärikus. ja see on see üks asi, mis, kui vaadata ükskõik mis riiki, religiooni, süsteemi või piirkonda maailmas, Äh, mis, äh, mis muut-, äh, mis on, on nende süsteemi südames. inimväärikus on iga süsteemi südames. aga samas need, kes soovivad rikkuda inimõigusi, autoritaarsed inimesed maailmas, diktaatorid maailmas, populistid, jõulised juhid kellele pole inimväärikus kunagi meeldinud, kes soovivad keelustada inimeste ja institutsioonide ja piirkondade tahte, need inimesed ei salli, ei, ei kannata sallivust, õiguspõhimõtted, nad soovivad meid kontrollida, meid panna üksteisega kaklema, nad soovivad, et me vaataksime üksteist vihates justkui loomad. kas me laseme neil seda teha? Euroopa Parlament ütleb ei, Euroopa Liit ütleb ei ja meie oleme ei öelnud juba aastaid, vaatamata selle, see, see, sellele, et ka mei-, meie ei ole ju täiuslikud. me ütleme ei, vaatamata sellele, et need, kes ideoloogiliselt võitlevad inimõiguste vastu, on muutunud osavamaks, levitamaks oma mõtteid teiste hulgas. kui sageli olen ma reisidel kuulnud, miks te Euroopa Liidus räägite kogu aeg geide ja lesbide õigustest. vaadake meie kodumaa arvamusküsitlusi, inimestele nad ei meeldi miks te räägite surmanuhtlusest, vaadake meie kodumaa arvamusküsitlusi üheksakümnele protsendile inimestest meeldib surmanuhtlus, miks te tõstatate neid ebameeldivaid küsimusi, räägime lihtsalt rahast. rahast, mis meid ühi-, ühendab. minu vastus sellele on, et kui te soovite ainult rahast rääkida, siis te räägite vales kohas valed inimestega. selliseid inimesi on küll, kes ignoreerivad eh, neid asju, aga me elasime üle väga verised sõjad, eh, võitlesime kätte inimõigused ning nüüd seitsekümmend aastat hiljem pärast inimõiguste deklaratsiooni omame me kõige rahumeelsem ja jõukam eh, piirkond maailmas Euroopa Liidus. sest me otsustasime, et ük-, me ei ehita mitte midagi, ilma et see ei põhineks inimväärikusel. kõik kõik muu on ehitatud liivale. kui te soovite koos meiega töötada, siis pidage silmas ka inimõigusi. nagu Michel ütles, kõik need inimesed, kes äh, võitlevad selle nimel, et kaitsta hüljatuid, kõrvaletõrjutuid, keda koheldakse nagu loomi üle maailma kõik, kes äh, seda teevad, ei kaitse lihtsalt mõnda vähemust äh, siin või seal, vaid me kõik üheskoos võitleme selle nimel, et luua suuri, äh, võimsaid ühendatud ühiskondi, sest kõik tugevad ühiskonnad maailmas põhinevad sadade vähemuste austamise põhimõttel. kui te olete siin saalis vähemuses näiteks oma soo tõttu ja siis te arvate, et kui te olete enamuses ja, ja arvate, et, et te võite kõrval istuvat inimest ahistada sellepärast, et nemad on vähemuses, siis võib juhtuda, et teises saalis olete teie vähemuses oma poliitiliste vaadete tõttu näiteks või seksuaalse sättumuse tõttu või mõne puude tõttu või uskumuste tõttu. see hetk, kui teil on enamuse võim ning te otsustate kohelda kedagi teist nagu looma, on hetk, kui te avate ukse põrgusse. Te võimaldate teistel kohelda, kohelda teid nagu looma, sest me kõik oleme vähemuses. Frederica Mogherini mainis, et seitsmekümnendal aastapäeval meie Euroopa Liidus ning kolmteist riiki ÜRO-st New Yorgis otsustasid saata positiivse sõnumi. sest paljud maailmas räägivad, et kõik ju rikuvad inimõigusi, miks te üldse segate, sekkute meie asjadesse, jätke meid öö, öö, rahule, vaadake, mis teil Euroopas toimub, teil on ka probleeme. vaadake, mis maailmas toimub. Nad ei ütle, et jah, meil on probleeme, üritame nad üheskoos lahendada, nad ütlevad, jätke mind rahule, meie jätame sind rahule selle asemel eh, eh, eh, nad, nad mitte ainult ei pane meid üksteist vihkama, vaid soovivad meid unustama igasugused inimõigused, aga need on tähtsad meie jaoks iga päev maailmas. kõigi meie jaoks siin saalis. kõik inimesed siin saalis on öelnud, et nad on näinud näiteid sellest, kuidas maailm on muutunud tänu inimõigustele. Need kolmteist riiki New Yorgis ütlesid seda ka, nad esitlesid konkreetseid inimõiguste lu-, äh, saavutuste lugusid, kus on arenenud majandus, äh, arenenud julgeolek, äh, rahumeelne ühiskond, naiste õigused, Tuneesia rääkis konkreetselt oma uuest seadusest naistevastase vägivalla kohta mille koostamisele äh, aitas valitsusele kaasa ka kodanikuühiskonna esindajad. Burkina Faso rääkis programmist, kus üheksateist vabaühendust jälgivad, kuidas president öö, äh, ajab majanduspoliitikat äh, riigis, tagamaks, et ei ole mingisugust korruptsiooni ning see programm põhineb suurel vastastikusel mõistmise memorandumil, mitte mingisugusel kumbaiaal ning valitsus nõustus selle jälgimisega, sest nad otsustasid, et nad ei karda äh, koostööd vabaühendustega, vaid nad leidsid, et koostöö vabaühendustega on parim viis saavutada majandusareng. seal saalis New Yorgis võtsime me endale kohustuse töötada ka edaspidi koos ÜRO raames, koos nende eriraportööridega ning lubada ka enda inimõiguste olukorra jälgimist me leppisime kokku mitmepoolses süsteemis, kus valitseb öö, äh, õigus, selle asemel, et äh, keegi võtab vastu, et valitsejad võtavad vastu seadusi, mis nendele endale sobivad. seal ruumis otsustasime me koostööd teha vabaühendustega, isegi kui me nendega alati nõus ei ole. ma kinnitan teile, palju kordi on juhtunud, kui vabaühendused on minuga tulnud kohtuma, eh, et nad ei soovi minuga kohtuda selleks, et öelda, kui head tööd ma olen teinud, tavaliselt nad soovivad mulle öelda, kus, et ma olen läbi kukkunud. no olgu, ma ei ole nendega nõus, aga kui me loome neile sellise vaba ruumi öö, eh, oma arvamusi avaldada, on meil võimalus ka olukorda parandada. seal saalis otsustasime me parandada veelgi oma inimõiguste olukorda, sest inimõiguste valdkonnas pole keegi täiuslik. armsad sõbrad, ma hoiatan teid selle eest, mida kurjad jõud soovivad saavutada. Nad soovivad meid juhtida kahte lõksu, üks on psühholoogiline, üks intellektuaalne. intellektuaalne lõks seisneb selles, et nad soovivad meid veenda, et kuna inimõiguste saavutamine on lootusetu ning keegi ei ole seal valdkonnas täiuslik, tähendab see, et me oleme kõik võrdselt ebatäiuslikud. see aga ei ole nii. jah, tõesti on tõsi, inimõigustes ei ole keegi täiust saavutanud, aga on erinevus nendes, kes on äh, paika pannud institutsioonid nagu sõltumatud kohtud, sõltumatu ajakirjanduse, sõltumatud parlamendid, nagu see siin, sõltumatud inimõiguste institutsioonid, kes alati üritavad parandada oma inimõiguste korda olukorda ning teiselt poolt äh, nende ini-, need inimesed, kes süstemaatiliselt rikuvad inimõigusi. Nende kahe vahel on suur erinevus, seetõttu ka Euroopa Liit äh, kulutab nii palju aega nii selleks, et kritiseerida avalikult ja eraviisil, et võidelda äh, inimõiguste rikkumiste vastu, aga ka selleks, et teha koostööd kõikide nende riikidega, mis tõesti soovivad meiega koostööd teha, et üles ehitada sõltumatud kohtud, ajalehed ja inimõiguste institutsioonid, et üles ehitada kogu see süsteem. kokkuvõtteks tahaksin öelda järgmist. ma alguses juba mainisin, et on inimesi, kellele inimõigused ei meeldi, kes soovivad meid panna üksteist vihkama me peame neile vastu hakkama. igaühel on oma lemmik Mandela tsitaat, minul on ka. Mandela ütles järg-, järgnevat, keegi ei ole sündinud vihkama. kui sind on võimalik õpetada vihkama, on võimalik sind õpetada ka armastama meid on õpetatud vihkama väga hästi, erinevates maailma nurkades. aga kui igaüks siin saalis, inimõiguste kaitsjad, poliitikud, valitsuse liikmed, Saharovi auhinna võitjad, kui me kõik siit lahkudes lubame äh, võidelda vihkamise vastu saame me muuta maailma rohkem armastavamaks. see kõlab justkui nagu räpane sõna, aga e, ja me oleme kohelnud maailma kui õiguslikku instrumenti ja riike kui õiguslikke instrumenti, me ütleme neile, et nad peavad täitma oma kohustusi, millele nad on alla kirjutanud, see on täiesti tõsi ja täiesti õige, aga kas me mitte ei ole siin kaotanud võime öeld-, öelda tavalistele inimestele, rääkida tavalistele inimestega nii, et nad mõistavad, pangem neid mõistma, et need väärtused on midagi enamat kui seadused, neid seadusi poleks olemas, kui neid väärtusi ei oleks. mina ei häbene kirglikult inimõigustest rääkida minu suurem, ülim eesmärk on saavutada rohkem armastust. me ei tohi lubada lasta äh, vihkajatel võita. suur aitäh, Stavros, selle sõnavõtu eest ja nüüd anname sõna Emilio Railile, kes on Euroopa ombudsman. aitäh, kallis härra Panseri, kallid kaaskõnelejad, daamid ja härrad, minu jaoks on väga suur au tänasel konverentsil osaleda. ma tänan Euroopa Parlamenti kutse eest äh, rääkida ombudsmani seisukohast äh, inimõigustest, tähistades Euroopa eh, maailma inimõiguste deklaratsiooni. seda, eh, see dokument ei pidanud olema lihtsalt staatiline ja ei tohigi olla, tema eh, artikleid tuleb alati uuesti tõlgendada, võttes arvesse praegust olukorda, uusi perspektiive, unustamata tema fundamentaalseid väärtuseid ja sisu ombudsmani ameti loomine maailmas Eh, on eh, üks võimalus olnud eh, kontrollida inimõiguste austamist, nagu deklaratsioon seda ette näeb. ombudsmani oluline roll on ehm, riigivõimu kuritarvitamise eest kodanikke kaitsta see leevendab võimu tasukaalutust kodanike ja riigi vahel ning võimaldab ka kasutada inimõigusi pehme jõu läbi ning riikides, kus Äh, kus äh, õigusriik on tugev, äh, ka kontrollides, et riigi administratsioon kuulab ombudsmani soovitusi. nii me peegeldame inimõiguste üli, üli, üldise deklaratsiooni pehme jõu kavatsusi. mõned ombudsmanid Euroopas ja ka mujal maailmas on saanud äh, konkreetse inimõiguste mandaadi, kuid äh, olles ombudsmani Iirimaal kümme aastat ja nüüd Euroopa ombudsmaniga, olen ma eelistanud mitte mm, rääkida inimõigustest spetsiifiliselt. kogemused näitavad, et ilma, hoolimata ilusatest sõnadega, isegi kui need on hea kavatsusega öeldud, on äh, vaja Eh, on vaja tunnistada, et riigi ametid tihtipeale eh, leiavad, et inimõiguste põhised nõuded eh, on keerulised ja võima-, võib-olla ka kulukad. seega on parem rääkida kodanike põhiõigustest kodule, sotsiaalkaitsele, tervisekaitsele või muudele sellistele nähtustele, mis võimaldab kõiki ko-, kodanikke õiglaselt kohelda loomulikult paljud sellised küsimused on liikmesriikide pädevuses. kaebused, mis minuni jõuavad, on teistsuguse iseloomuga, mis on siis tihti seotud läbipaistvusega, sellega, kui eh, eh, umbmääraselt, kui eh, raske on analüüsida Euroopa ja aru saada Euroopa õigusloomest, samuti ka eetilistest küsimustest, menetluslikest õiglusest, samuti ka Euroopa põhiõiguste harta Äh, äh, põhimõtete rikkumisest. kuigi mõned äh, need küsimused võivad kodanike igapäevaelust kaugele jäävad, on nad ometi meie kõigi igapäevaga tihedalt seotud. selles osas läbi Euroopa Ombudsmani võrgustiki olen kaasanud liikmesriikide kolleege, et teha koostööd ja Äh, anda häid tulemusi kõigi Euroopa kodanike jaoks ja jagada häid tavasid rahvusvaheliselt. näiteks tegime koostööd selleks, et uurida, kuidas Frontex, Euroopa Välispiiride Amet ning liikmesriikide valitsused äh, kohtlevad asüülitaotlejaid, kui need viiakse tagasi kolmandatesse riikidesse, olen teinud koostööd ka ombudsmanide võrgustikuga, et kaitstaks investeeringuid äh, Äh, riikides, mis pole äh, stabiilsed, mis ei ole, juhul kui see ei ole äh, vastuolus inimõiguskohustustega Euroopa lepingutes. arvan, et peame tunnistama ka seda, et oleme ise osalised Euroopa väljas toimuvates inimõiguste rikkumises. kuigi need kaks küsimust on tihedalt seotud äh, euro-, inimõigustega, olen ma äh, kutsunud üles kolleege äh, teha lobitööd suurema läbipaistvuse nimel Euroopa Liidus, sest läbipaistvus on oluline, eriti keskkonnaküsimustes, tervisekaitse küsimustes, digitaalmajanduses ning muudes paljudes valdkondades, sest see just sest neis valdkondades võib kergesti tekkida inimõiguste rikkumisi. usun, et igasugune läbipaistvuse puudus eh, eh, mõjutuspoliitika läbiviimisel, see puudutab ka huvide konflikte ning eh, lahusust era- ja avaliku sektori vahel, peaks olema nähtav kahekümne esimesel sajandil kui inimõiguste küsimus, isegi kui selles, seda niimoodi ei käsitleta enamasti oluline on näiteks näha sidet Brüsseli lobitöötajate ja Eh, tubakatööstuse ning eh, globaalse tervishoiu eh, vahel või näiteks autotööstuse lobitegevus seoses kahjulike diisliheidetega, mis kahjustavad kodanike tervist. samuti lobitöö pangandus- ja finantssektoris mõjutavad samuti on samuti seotud inimõigustega. maailm on palju väiksem praegu kui neljakümne viiendal aastal. otsused, mis langetatakse Brüsselis, Washingtonis ja mujal, eh, mõjutavad eh, olukorda üle maailma ja tihtipeale mm, enneaimamat, etteaimamatutel viisidel näiteks Ameerika Ühendriikide pangandussüsteemide reguleerimine tõi kaasa kahe tuhande kaheksanda aasta panganduskriisi, mis mõjutas eh, paljusid eh, inimesi üle kogu maailma, kuid Euroopa pankadel oli samuti suur roll investeerides eh, haprasse kinnisvaraturgu USA-s ning luues riski liies riskisideme üle terve maailma, mille tagajärgi me tunneme endiselt üle kogu ilma Eh, praeguse USA eh, valitsuse kliimamuutuste eh, see suhtumise muutus mõjutab kindlasti kogu maailma. kliimamuutused toovad kaasa suurema immigratsiooni, mille tagajärjed on meile selged keegi ei ole meist sellest puutumatu. me võime mõelda, et põllumeeste raske olukord arenguriikides, mis eh, peab, kes peab eh, jah, lahkuma kodudest seoses kliimamuutustega, ei ole meiega arengumaailmas kuidagi seotud, kuid see võib kaasa tuua eh, rahutusi ning riigipoolset rõhumist, mis toob kaasa veel suurema immigratsiooni ning seda ka siia maailma ossa, see tähendab, et äh, ring on suletud ja tagajärjed tabavad kõiki. sellega seoses tuleb äh, mõista, et oleme maailmas rohkem seotud kui kunagi varem ning sellega seoses äh, peame me kõik suutma aru saada, milline on side halbade otsuste vahel ühel pool maailmas ning tulemuste vahel, mis mõjutavad ülejäänud maailma minu äh, äh, amet on äh, uurinud kaubanduslepinguid Euroopa Liidu ülejäänud maailma vahel, et sellised kaubandusotsused ei mõjutaks inimeste, inimõigusi Brüsselist kaugel. samuti teeme kõik selleks, et Euroopa välisteenistuses tegutsevad praktikandid saavad võrdsed võimalused heade võimalustele ligi pääseda, saades palka Eh, ning eh, ei jääks eh, halvemasse olukorda kui nende priviligeerikumad kolleegid. meie ombudsmanidega teeme kõik, et kodanik oleks valitsuste tegevuse keskmes ning et oleks selge side avaliku huvi ja erahuvide vahel ombudsmani kogukond maailmas on uhke selle üle, millist rolli mängime inimõiguste deklaratsiooni e-, iga edasisel kaitsel huh.. suur aitäh, nüüd anname sõna Eh, Patrick Gasparile, kes on Open Society Foundation'i esimees. aitäh, eh, härra esimees, tere pärastlõunat kõikidele austatud panelistidele, kõikidele nendele, kes on siia õiguste kogukonda kogunenud. mul on uhkus ja au olla kodanikuühiskonna esindaja siin paneelis. Eh, ma tulen siia väga suure tagasihoidlikkusega, aga samas mul on selline aimdus, et me peame olema siin julge. Äh, Ai Weiwei, inimõiguste aktivist, oli just siin saalis ja kui ta oli äh, vangistatud, siis ta palus, et me kõik väljaspool oleksime kinnismõtetega kodanikud, äh, alates nõudes vastutust ja otsides seda ja ma arvan, et selline kinnismõttega tegutsemine on vajalik kodanikuühiskonna puhul, aga see peaks olema praegustel aegadel nii lokaliseeritud kui võimalik inimõiguste ülddeklaratsiooni koostamise ajal ütles Eleanor Roosevelt, et kus tegelikult inimõigused algavad, väikestes kohtades, mis on kodule lähedal, need on individuaalse inimese maailm, see naabruskond, kus ta elab, see kool või kolledž, kus ta käib, tehas, farm või kontor, kus ta töötab, meie oma fondis tahame toetada kodanikuühiskonda, nii et nad saaksid töötada nendes kohtades kodule lähedal Äh, näiteks juristid, kes töötavad oma kogukondades Sierra Leones, äh, protestijad Armeenias, kogukonnad, kes tahavad äh, saada õigust haridusele Tšehhi Vabariigis, nii nagu siin on öeldud, siis tegemist on olulise hetkega inimõiguste jaoks igal pool maailmas, aga praegusel kriitilisel hetkel see inimpool inimõigustest jääb tihtipeale kahe silma vahele. õigused tihtipeale tunduvad kui selline abstraktne õigusprintsiip selle asemel, et need oleksid eluliselt olulised inimestele, kes elavad kogukondades nendes väikestes kohtades. poliitika sellistes riikides nagu minu oma on muutunud brutaalseks ja nüüd on ta ka õiguste vastane paljudes riikides, mis olid tegelikult kodaniku ja poliitiliste õiguste eest võitlemisel esirinnas ja tihtipeale on inimesed täiesti õigustatult pettunud, et globalisatsioon ei ole edendanud nende majandus- ja sotsiaalõiglusi ja tihtipeale on need hoopiski liikunud tagasi ja seda äh, ekspluateerib see võitja, võtab kõik seisukoht, mis äh, seab ohtu solidaarsuse ja äh, inim-, inimese kui sellise tunnustamise teisel pool piiri. opressiivsed valitsused ja juhid leiavad vii-, uusi viise, kuidas inimõiguste kaitsjaid alla suruda ja pra-, õiguste praktilist kasutamist on nii palju riike ja inimesi siin, kellel on austusväärne toetuste, õiguste toetamise ajalugu, meil on kõigil omad võidud olemas, aga väljakutse meie ees täna ja praegu on tohutu me peame pakkuma uut juhirolli ja visiooni noorte inimeste põlvkonnale, kes on üles kasvanud väga tugeva õiguste raamistikuga, kes võtavad neid õigusi iseenesestmõistetavalt. Nad ei saa aru, et neid peab igapäevaselt valvama ja me peame pakkuma sellist jätkuvat visiooni ka nende inimeste jaoks, kes ei saanud meiega täna siin liituda, sest et neile ei antud viisat või neil on reisikeeld, sest nad on vangis või äh, satuvad kättemaksu oh-, ohvriks, kui nad rahvusvahelistel foorumitel räägivad me kõik ju teame, et rohkem kui kolmsada õigustepõhist töötajat on sel aastal hukatud, aga tahan olla veidi spetsiifilisem. mina istun täna siin paneelis Usman Kavala nimel, Türgist. ta on äh, teadlane, inimõiguste aktivist ja ta on vangistatud selle eest, et ta kõneles ja kaitses õigusi, aga ma olen siin ka äh, kolmeteistkümne Lõuna-Aafrika protestija nimel, kes äh, paar lühikest aastat tagasi arreteeriti, aga kes said Lõuna-Aafrika konstitutsioonikohtus ajaloolise võidu, mis puudutas kogunemisvabadust. ja seetõttu olen ma täna siin austatud paneelis. me tähistame seda seitsmekümnendat aastapäeva ja ma tõesti kardan, et eh, liiga paljudes kohtades on meil nüüd poliitilised juhid, kes ei taha rääkida konkreetselt eh, õigustest ja kui nad seda teevad, siis see kipub olema rahvusvahelistel kon-, konverentsidel sellistes kodades nagu siin, aga väga harva olukordades, kus eh, konkureerivad huvid on mängus. kolm olulist asja on vajalikud et arendada välja sellist uut juhi rolli ja visiooni. esiteks tuleb äh, alati ja fundamentaalselt kaitsta õiguste kaitsjaid, teiseks, et oleks tugev poliitiline visioon õiguste koha pealt, eriti selline, mis äh, tekitab valitsustele ebamugavust. ja kolmandaks tuleb äh, ajakohastada nii meie sõnu kui taktikaid, mis puudutavad õigusi. on selline uus ohtlik narratiiv, kus valitsused tahavad vältida piiranguid ja ka seda vääriti kasutada, nad üritavad näidata kodanikuühiskonda ja vabaühendusi probleemina, muutes ebalegitiimseks selle narratiivi, mis puudutab äh, koda-, vabaühendusi, sotsiaalseid liikumisi, üliõpilaste liite, äh, väites, et nad on välisagendid, kes vajavad uusi äh, õiguslikke piiranguid ma kardan seda, et osad jõud, kes toetavad õigusi, on sellesse lõksu langenud, need pingutused äh, kahjustavad meid, sest et valitsused piiravad, kes saab rääkida. vaatame nende asjadele näkku. aktivism Venemaal ei ole ohus sellepärast, et vabaühendustel ei ole valitsuse, valitsusstandardeid, vaid sellepärast, et seal on kleptokraadid võimul debatt Nicaraguas ei keskenda äh, sellele, kas äh, vabaühendustel on nõukogud, vaid president Ortega tahab äh, tulistada tudengeid ja protestijaid kohtu ette tuua. valitsused üritavad äh, kasutada terrorismivastaseid õigusi või rahapesuvastaseid äh, seadusi ettekäänetena selleks, et vaigistada kriitilisi ääri, hääli ja pöörata tähelepanu kõrvale Äh, lisaks sellele, et otseselt surutakse alla indiviide, kasutatakse uusi meetodeid, näiteks meediavahendeid äh, ja paisatakse propagandat kanalitesse. rahvusvahelisel tasandil on ÜRO oluline, et seada standardeid, kaitsta inimõiguste kaitsjaid, mind äh, inspireerib uue ülemvoliniku tegevus Michelle Bachelet, tal on ees tohutu töö nagu tema eelkäija volinik Seed ütles oma viimases kõnes Inimõiguste Nõukogule selle aasta juunis, ainult kartmatus on piisav, et seda ülesannet praegu täita, me ei tohi peituda, me ei tohi kasutada ettekäändeid, me peame olema kartmatud eh, sarnaselt inimõiguste kaitsjatele meil on vaja sellist äh, kartmatust poliitilistelt liidritelt, kaasa arvatud Euroopa Parlamendilt, nad peavad olema sama julged kui need inimõiguste kaitsjad, näiteks nagu inimõiguste kaitsjad Ungaris, kes on organiseerinud demonstratsioone, töötanud kogukonnarühmitustega, rääkinud avalikult välja sellest, kuidas rünnakud kodanikuühiskonna vastu mõjutavad nende tööd ja nende elusid õigused ei ole mitte ainult äh, kodanikuühiskonna vastutada. rahvusvahelised ja regionaalsed organisatsioonid nagu need, kes on siin täna esindatud ning ka riikide valitsused ja ka eraettevõtted peavad äh, näitama üles juhi rolli oma visiooni rakendades neli kiiret viisi, kuidas seda on võimalik teha. esiteks, me kõik peame tagama, et me valgustame, näitame valgust, sest et autoritaarsed valitsused äh, valede ettekäänete all, hämaruses äh, Äh, vaikuses äh, saavad karistamatult tegutseda, teiseks me peame laiendama seda kaitsvat halo kodanikuühiskonna gruppidele. regionaalsed ja rah-, ja rahvusvahelised institutsioonid peaksid äh, kasutama oma riikide ülest võimu selleks, et aita, aidata kodanikuühiskonda, kes on ohus, määrata neid nõuandenõukogudesse, paluda neid regulaarselt kõnelema äh, Usman Kaval arreteeriti ja see, aga samas on, oli siis, oleks olnud selline kaitsev kate nendel. kolmandaks, meil on vaja järjepidevat selget äh, juhi, juhte, rääkides siin Euroopa Parlamendis äh, tahame me, et Euroopa kasutaks Euroopa Liidu äh, aluslepingu artiklit kaks, mis puudutab inimväärikust, koda-, õigusriiki, vähemuste õigusi, Euroopa Parlament peab äh, kui, kui uued volinikud äh, ametisse astuvad, äh, ka neid vastavalt küsitlema aastal kaks tuhat üheksateist. ja viimaseks äh, ettevõtete juhid, me, me, nad peavad ka koha seal laua ümber sisse võtma. vastutusvõimeline ettevõtlus ei saa areneda seal, kus on korruptsiooni ja, ja õigusriik on ohus, meil peab olema laua ääres ka selline hoob. viimasel aastal vabaühendused andsid umbes nelikümmend miljardit dollarit üle maailma nendeks eesmärkideks, see võib tunduda päris palju, aga kui me vaatame rahvusvahelist ettevõtlust, siis äh, rohkem kui üks triljon nelisada miljardit äh, dollarit äh, on see ettevõtlus ja isegi despoodid peaksid siis rohkem tähelepanu pöörama asjale. meil on vaja Äh, uut visiooni õiguste kohta, mis on oluline uue pere, põlvkonna jaoks, kes selles raamistikus on üles kasvanud, aga kes ei mõista võib-olla, et igapäevaselt peab siin tegelema kaitsmisega. üks viis, kuidas nendeni jõuda, on näidata, kuidas digitaalse põlvkonna õigused äh, on, saavad rikutud kohas, kus nad enamikus elavad, äh, internetimaailmas. kodanikuühiskonnad on seda kokku, kogenud rünnakutega Facebookis, kus on kasutatud ekstremiste selleks, et meie äh, äh, töö algataja George Soros äh, äh teda naeruvääristada äh,. ja ja see näitab, kuidas need platvormid, mis levitavad äh, libainformatsiooni, seavad äh, meie õigused ohtu. ja lõpetuseks ma arvan, et siinse koja integriteet on siin kaalus. Euroopa inimeste häälena peavad nad ennast üles näitama, eriti just nüüd äh, Euroopa Parlamendi valimiste eel. siin parlamendis tegite te julge otsuse kaks kuud tagasi hääletades selle äh, poolt, et äh, Ungari kohta uurimine algatada. nüüd peate liikmesriike hoidma vastutavana seda tegevust jätkates Euroopa õiguste tegevuskava jätkamine aastal kaks tuhat üheksateist on võimalus demonstreerida, kuidas Euroopa Liit peaks tegutsema vastavalt oma sõnadele ja võtma tugevama globaalse rolli, mis puudutab õigusi. lõpetuseks ütlen, et meie kollektiivne visioon äh, puudutab koda, ühiskondi, mis on äh, Eh, turvalised, õiglased, eh, vabad ebavõrdsusest ja austavad mitmekesisust, aga visioonist endast ei piisa, me peame tegutsema rohkem, tegema koostööd, kasutama uusi taktikaid, kui me tahame tähistada ülddeklaratsiooni saja-aastast sünnipäeva, siis me peame eh, kasutama seda Eleron Roosevelti visiooni, et õigused on kodu lähedal, toome selle inimpoole tagasi inimõigustesse non si può non essere pole võimalik mitte nõustuda selle sõnavõtuga eh,. Eh, arvan, et peame just nimelt selles suunas edasi tegutsema. ning eh, nüüd eh, on meil mõned küsimused eh, ja meil on kaks lühikest sõnavõttu kahelt lapselt. Eh, Felisa ja Ivan saavad sõna, Elisa, palun, sul on sõna. I am Elisa from Italy. I am worried about the news. mina olen Elisa. mina kardan seda, kuidas eh, koheldakse minusuguseid lapsi Siiria, Süürias ja Liibüas, kes, neid tõrjutakse välja oma kodudest ning ma kardan, et kui mina oleksin sellises olukorras, otsiksin ka mina endale turvalist elukohta. inimõiguste ülddeklaratsioon ütleb, et kõik inimesed peavad saama elada rahus, olenemata nende äh, staatusest või päritolust. seega minu küsimus on Michel Bachelet'le kuidas Euroopa Liit ja ÜRO saavad tagada, et äh, kannatavaid lapsi kaitstakse. Grazie, Ivan. Ivan. lugupeetud daamid ja härrad, hiljuti lugesin internetis artiklit, mis mind vägavalt mõjutas, see puudutas äh, naiste ja tüdrukute vastast vägivalda. mind vapustas väga, et nii palju on vägivalda ja et sellest nii vähe teadlikud ollakse ja kuidas tüdrukud tunnevad ennast süüdi olevat, kuigi nad on ohtrid oh,, ohvrid. mina olen varsti täisealine, tahaksin küsida teie arvamust peale rolli äh, äh, rahvusvahelistes äh, organisatsioonides, mida te inimestena teeksite, kui tunneksite tüdrukut, kes on sellise vägivalla ohvriks langenud? väga selged, kaks väga selget küsimust ning nüüd saavad kaheks minutiks, mitte rohkem sõna neli-viis kolleegi, saadikut Belgia senati esindaja. aitäh, härra esimees. ma tahaksin tänada kõigepealt härra Kaspari, kes tuletas meile meelde Osman Kavala olukorda, kes on juba aasta aega vangis istunud, sest ta soovis lihtsalt toetada inimõiguste organisatsioone Türgis ning tuua välja vabaühenduste kehva olukorra Türgis ning näidata, milline on inimõiguste olukord selles riigis. tahaksin ka rõhutada seda, et meil on vaja tõhusalt koostööd teha rahvusvaheliste organisatsioonide ja parlamentide, Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide ja vabaühenduste vahel ning mulle meeldis see, mida härra Lambrinidis ütles, kui ta mainis, et kui teid on õpetatud vihkama, siis on võimalik teid õpetada ka armastama täpselt selline asi juhtus eile, kui me kuulsime Palestiina ja Iisraeli mehi rääkimas, mõlemad nendest olid kaotanud tütre vägivalla tõttu Lähis-Idas ning nüüd nad üritavad oma elu ehitada üles uuesti läbileppimise. see mõjutas sügavalt ka Belgia noori inimesi ning öö, Äh, soovisin seda lihtsalt teie siin rõhutada. Äh, nüüd saab äh, sõna Sheli Ibrahim inimõiguste R. Er- aitäh, härra esimees, et andsite mulle võimaluse kõneleda. kõigepealt pöörduksin ma Euroopa Liidu poole, et nad lõpp, täielikult öö, öö, öö, rakendaksid ellu inimõiguste standardid Miina piirkonnas, minu kodupiirkonnas, keda tõesti taga kiusatakse, piinatakse, isegi vanglates. Euroopa Liidu jaoks on oluline pingutada selle nimel, et inimõiguste kaitset terves piirkonnas Äh, vabastataks. Samir Berdui, Nassima Sade, Olida Buhair, Bedui äh, Saudi Araabiast, Ahmed Mossur äh, Araabia Ühendemiraatidest, Abdel Hadi Bahreinist ja kõik teised kinnipeetud aktivistid tuleks vabastada terves piirkonnas kui me hoiame nende, neid inimesi äh, vangis, siis võidavad ainult terroristid. meil ei ole võimalik enam madalamale vajuda ning meil on vaja koheselt tegutseda, et toetada inimõiguste kaitsjaid selles piirkonnas ja mujalgi. Euroopa Liidu jaoks on oluline tegutseda proaktiivselt, selle asemel, et olla reaktiivne pidades silmas Miinas toimuvaid inimõiguste rikkumisi. me peame päästma Jeemeni inimeste elud. on väga oluline lõpetada Saudi Araabia relvastamine, muidu ei suuda me inimõiguste olukorda rahumeelselt parandada, meil aga on vaja Euroopa Liidu ning kõikide teiste institutsioonide toetust. Thank you. Simona Su-, eh, Su-. järgmisena saab sõna kolleeg Suriano Itaaliast. Eh, suur aitäh, suur aitäh võimaluse eest sõna võtta tänalisel eh, tähtsal päeval osaleda selle ülikõrgetasemelise konverentsi ning äh, tähistame inimõiguste seitsmekümnendat aastapäeva, peame ikka räägime sel-, rääkima sellest, mida on tehtud ja mida veel teha. väljakutsed on äh, aina suuremad sellises globaliseerunud, digitaliseerunud maailmas äh, ning tihtipeale on valikud väga keerulised, raske on leida tihtipeale ja teha õigeid valikuid. Itaalia on äh, teinud mitmesuguseid algatusi e-, inimõiguste olukorra kaitsmiseks äh, ennetustegevuse läbi, me keskendusime eriti inimõigustele, saatsime ka, viisime läbi näiteks soolise võrdõiguslikkuse äh, uurimuse, samuti religioosse Eh, vabaduse eh, õiguse kaitsmiseks eh, ning rahvusvahelises kaubanduses inimõiguste kaitseks, et vajaduse korral ka riiklikke reegleid ja seadusi muuta. varsti saadame ka koostamisele inimõiguste teemalise raporti Ehm, ja varsti osaleme ka ÜRO inimõiguste ehm, ehm, ameti töös, selles osas tehakse väga palju sõnavõtte, räägitakse mm, ka töömaailmas, tervishoius ja mujal. Itaalia näiteks võtab kasutusele meetmeid selleks, et ümber jaotada rikkust, et vähendada äh, absoluutset vaesust, mida kahjuks Itaalias on seni liiga palju. me sooviksime sisse viia eh, ka eh, võrdsed võimalused töömaailmas eh, ning garanteerida kvaliteetse hariduse kõigile, need on mõningad meetmed, et ära hoida huvide konflikte, need meie meelest aitavad kõiki inimõigusi kaitsta, astume olulisi samme Eh, põhiõiguste kaitseks. Eh, selge on see, et eh, tee on pikk ja väljakutsed aina suuremad, seega arvan ka, et Euroopa Liidu poolne sõnavõtt ja sekkumine sotsiaal- ja kodanikuõiguste kaitsmisele Euroopas ei saab loomulikult põhiõigusi tugevdada nii Itaalias kui ülejäänud Euroopas. aitäh, nüüd saab eh, sõna eh, Rafael Madanile, kes on pärit Malt. Thank you very much um,. I am the executive director of aitäh, mina olen ECPN-i juhtivdirekt-, eh, tegevdirektor ning ma ütleksin paar sõna sellest ülddeklaratsioonist ning sellest, mida see deklaratsioon on inim-, maailm, maailmale toonud, see on toonud minu arvates toonud kaasa kaks peamist asja, esiteks e sellega hakati inimõigusi standardiseerima ning teiseks universaalsus, universaalsuse põhimõte. ma tahaksin välja tuua artikkel kolme inimõiguste ülddeklaratsioonist, kus öeldakse, et igaühel on õigus elule, vabadusele ja turvalisusele see õigus elule artiklis kolm on abolitsiooni liikumise aluseks üle maailma. sellega hakati kaotama surmanuhtlust üle maailma. sellele järgnesid muud rahvusvahelised lepped, kolmas Genfi protokoll, Euroopa inimõiguste harta, Ameerika konventsioon ja muud teised. sooviksin ka rõhutada, kui tähtis see universaalsus on võitluses surmanuhtluse vastu. nagu, nagu ta on tähtis kõikide teiste inimõiguste jaoks. ma olin kümnendal oktoobril Hiinas, kus paljud juristid, intellektuaalid ning poliitvangide naised kohtusid ning kõik eh, inimõiguste aktivistid Hiinas palusid mult, et palun ärge lubage Hiina võimudel läbi suruda oma seisukohti inimõiguste eh, eripärade kohta seal riigis. palun rääkige igal pool just sellest, et inimõigused on universaalsed universaalne on õiguse elule, äh, surmanuhtluse kaotamine, sõnavabadus. samuti on universaalsed vangide õigused, inimõigused on samad Iraanis, Saudi Araabias, Hiinas, USA-s või Euroopa Liidus. õigus elule on sama igal pool. surmanuhtluse kaotamisega on viimastel kümnenditel väga kaugele jõudnud. tänapäeval rohkem kui kaks kolmandikku ÜRO liikmesriikidest on kaotanud surmanuhtluse kas praktikas või öö, ka seaduslikult. kahekümne seitsmendal veebruaril siin saalis järgmisel aastal toimub järgmise öö, surmanuhtluse vastase maailmakongressi avakoosolek ning ma paluksin, et kõik teie siin saalis tuleksite ka tollele üritusele, et rääkida surmanuhtluse kaotamisest ning selle võitluse tulevikust. me oleme selles võitluses kõik üheskoos, kaasa arvatud parlamendisaadikud, diplomaadid, aktivistid. ning lõpetuseks see kon-, selle kongressi kaas- Äh, sponsoriteks on äh, Šveits, Belgia ja Euroopa Parlament. ma tahaksin Euroopa Parlamenti tänada. tahaksin äh, lõpetada Mandela tsitaadiga. ta ütles, surmanuhtlus on barbaarsus, see tuleneb loomsetest instinktidest meis kõigis, aitäh! un minuto per Manfred Novak. un minut. Manfred Novak, palun, üheks minutiks uh,. Thank you, Mr Chair. aitäh, härra esimees. me siin kuulsime, et inimõigused ja õiguspõhimõte on üle maailma kõige sügavamas kriisis pärast teist maailmasõda ning ülddeklaratsiooni vastuvõtmist ning selle jaoks on mitmeid põhjuseid, kaasa arvatud äh, Äh, endiselt kes-, kestev majanduslik ebavõrdsus, millest mainis ka, mida mainis ka härra esimees, see äh, kahjustab tõsiselt äh, demokraatiat ja sotsiaalset sidusust meie riikides ning mis toob kaasa vägivalda ja äärmuslust. me peame kaitsma inimõigusi, aga see on ainult võimalik siis, kui me võitleme nende kriiside algpõhjustega, ehk siis meil on vaja kiiresti leida uus tee meie Euroopa ja maailma majanduslikes ja sotsiaalpoliitikates eh, me peame lähtuma öö, eh, inimõiguste deklaratsioonist ning Viini deklaratsioonist. Euroopa Liit on üks tähtsamaid majanduslikke ja poliitilisi üksusi maailmas, kes saab näidata eeskuju sellisel suunamuutusel ning tuhanded inimõiguste kaitsjad üle maailma ootavad, et Euroopa haaraks liidriohjad Euroopa Liit põhineb ühistel väärtustel, aga Euroopa Liit peab tegema veel rohkem. ma tooksin kaks lühikest väikest näidet. esiteks, võrdsus äh, äh, tuleb tõsiselt võtta inimõiguste võrdsust ning lahutamatust ning üksteisest sõltumatust selle asemel, et lõhkuda sotsiaalset heaoluriiki, peame me võitlema rohkem e-, majandusliku ebavõrdsuse vastu ning toetama sotsiaalset õiglust. teiseks tuleb investeerida rohkem teadlikkuse tõstu, tõstmisesse ning me peame toetama rohkem öö, me pea, me peame rohkem e, toetama demokraatiat ka nende hulgas, kes on maha jäänud, me peame toetama öö, inimõiguste haridust üle maailma, algkoolidest ülikoolideni nii Euroopa Liidus kui üle maailma. inimõiguste nõukogu on valmis koostööd tegema Euroopa Parlamendiga ning eh, edendama veelgi inimõigusi ka meie hariduses, aitäh. Well, thank you so much uh,, Mr Chair, well Elvira uh Liisa küsis mu käest ühe otsese küsimuse, et mida me saaksime teha selleks, et tagada, et äh, lapsed oleks kaitstud. Äh, see ei puuduta loomulikult mitte ainult minu bürood. mina olen ka lastearst, mitte ainult ema ja vanaema, vaid ka lastearst, nii et äh, kuhu iganes ma lähen, seal ma alati räägin laste ja naiste õiguste nimel sest et äh, ma olen juba aastaid olnud soolise võrdõiguslikkuse tšempion ja jätkan seda. aga me peame töötama paljudes erne-, erinevates valdkondades, me peame töötama valitsuste kaudu, et nad teeksid õigesti, et nad investeeriksid lastesse, et lastele oleks tagatud äh, tervishoid, haridus, hoolitsus, aegade algusest öö, äh, öö, lapsed on riikide tulevik eh, ja nad peavad tagama, et lapsed on hästi kaitstud, toidetud ja toetatud, aga me peame investeerima väga palju poliitilises mõttes, eh, sotsiaalses mõttes eh, ka naistesse, sest et naised on niivõrd olulised ma ei ütle, et isadel siin vastutust ei ole, aga ma pean silmas seda, et kui me jõustame naisi ühiskondades, siis see on alati oluline faktor, millega tagada lastekaitse mina ise olen töötanud koos UNICEF-i ja teiste kolleegidega, et näha, kuidas ehitada partnerlusi ja sünergiaid, sest ÜRO süsteemis on äh, meil ülesanne, mis on rohkem äh, seotud eestkõnelemisega, et me saame anda hääletutele hääled, et e-, parandada võimekust ja toetada tehnilist koostööd, aga eriti just õigusriiki, valitsemist ja nii edasi. aga ma siiski leian, et meil on ka selline fundamentaalne kohustus äh, tagada laste õigused ja selles mõttes, kui me oleme partnerluses teistega, siis me saame luua sünergiaid ja saavutada paremaid äh, tulemusi. Äh, ma võiksin sellest rääkida tunde, aga meile, sest et see on minu jaoks kireküsimus, aga mul ei ole selle jaoks aega, aga me peame tagama, et äh, jätkusuutliku arengu eesmärkide agenda kaks tuhat kolmkümmend, et see saaks täidetud ja peame tagama, et Katowices Poolas saavutab COP kakskümmend neli head tulemused kliimamuutusi silmas pidades, sest et kui me ei tegele kliimamuutustega, siis ei ole mitte ühtegi õigust võimalik tagada ei laste ega tulevaste põlvkondade jaoks. ja jätkusuutlikud arengueesmärgid ja kõik need eesmärgid, mis on seadnud äh, inimõigused osaks platvormist, peavad tagama, et ükski laps ei jääks maha äh, Eh, ja ma ütlen seda kõva häälega, aga teen ka samas kõike võimalik, et see oleks tagatud, aitäh. suur aitäh eh, ja Claude Moraes, eh, isikuvabaduste komisjoni esimees, igasuguste vabaduste esinemis. teeb nüüd kokkuvõtted. Thank you very much, uh, Antonio. I was going to put my headphones on, but this much Italian I understand. So that was suur aitäh, nii paljust itaalia keelest ma saan aru, nii et hea küll. nii et äh, kallis Antonio, kallid kolleegid, äh, mul on selline väga ebaharilik ülesanne. Äh, need, kes, kellele see küsimusi tekitas, siis minu aktsent on Šotimaalt pärit. jah, see tuli vist tõlkest läbi väikse viivitusega, sest et naer oli äh, veidi hiljem. Ah, üritan siis äh, äh, veidi selgitada Michel Bachelile. Michel, ma selgitan sulle, äh, istu nüüd hetkeks maha, ma pean küll minema lennuki peale, aga ootan. see minu äratuse hetk inimõiguste küsimuses, ma olen India päritolu, aga ärkamine toimus mul seitsmekümnendatel, tuhande üheksasaja seitsmekümne kaheksandal aastal, minu vend ja mina istume kodus ja järsku ütlevad mu vanemad, me elasime Sterlingis, Šotimaal, ilmselt sa tead, mida ma kavatsen öelda, nad ütlesid, et kahjuks tulevad meie juurde mõned inimesed, kes jäävad meie juurde päris pikaks ajaks, tegemist on akadeemikutega, nad ilmselt ei ole väga heas olukorras, nad, neil on lapsed, lapsed on väga suured, Nad ei ole väga suured, sest nad ei ole söönud, neid on piinatud, ma ei teadnud, mida oodata. meil oli päris suur kodu ja sinna tulid Tšiili põgenikud. enne seda ma ei mõistnud, mis on piinamine. tuhande üheksasaja seitsmekümne kaheksandal aastal selgitasid need lapsed mulle, mis on piinamine ja siis ma sain aru ka inimõigustest ja aasta hiljem tulime linna proua Allende, kes andis mulle ühe postri, mis on minu kontoris ka siin majas, kus ta tänas meie linna inimesi, kes võtsid enda juurde tänapäevases mõistes põgenikud Tšiilist, ma tean, et ka sina olid põgenik Tšiilist sel ajal, ma ei ole sinuga küll kunagi kohtunud, aga äh, ma arvan, et äh, ma tunnen teid, sest ma tunnen Tšiili põgenikke ja see oli minu äratuse hetk äh, inimõiguste küsimuses. ma, see ei ole mul kõnesse kirja pandud, aga palusin, et te jääksite veel siia, et saaksin seda teile selgitada, nii et igaüks, kes teile ütleb, et te ei mõista inimõigusi, siis ma arvan, et te mõistate küll. aitäh, aitäh selle eest, mida te olete teinud, ma ei kuulnud teie sõnavõttu, aga te kindlasti mõistate mind. suur aitäh teile kõige eest! So, so Patrick said. ma jäin hiljaks. nüüd ma mainin ka äh, Stavros Lambrinidist, kuna ma jäin hiljaks ja hiljaks ma jäin sellepärast, et Antonio, kes on inimõiguste alamkomisjoni äh, juht, kes tegeleb, komisjon, mis tegeleb inimõigustega globaalselt maailmas, meie komisjon tegeleb inimõigustega siin Euroopa Liidus inimesed võib-olla ütlevad, Euroopa Liidus on nende asjadega päris hästi, meil oli just kuulamine Poola küsimustes, Poola ja tema probleemid kohtuvõimuga, te ehk mõistate, mis toimub Ungaris, ehk saate aru, mis leiab aset paljudes meie liikmesriikides. ja kui te kuulsite Stavros Lambrinidist, kes on äh, Äh, esindaja siin Euroopa Liidus ja ülejäänud maailmas, siis äh, kindlasti Antonia on ka minuga nõus siin, et me peame seostama oma väärtused ja ei tohi kunagi iseenesestmõistetavalt võtta inimõigusi siin Euroopa Liidus. me peame hoolitsema selle eest, et meil endal oleksid asjad korras, enne kui me hakkame loengut pidama või partnerlusi looma teiste riikidega maailmas seda tahaksin rõhutada ja tahame öelda väga selgelt sellele publikule siin ja kõikidele kes inimõiguste eest võitlevad, seda. ma tean, kui Stavros rääkis inimväärikusest ja et me ei saa äh, suhelda teineteisele, kui me äh, ei mõista samamoodi äh, inimõiguste universaalset iseloomu. see on inimõiguste kaitsel kõige olulisem. teine asi, mida tahan öelda. Patrick Avatud Ühiskonna Instituudist, kui ta tsiteeris Eleanor Roosevelti, et kus üldised inimõigused algavad väikesest kohast, kodu lähedalt, ühest inimesest. kallid kolleegid, inimõigustega on kaks probleemi, mis hetkel tõusetuvad. see on, üks on see põhjus, miks te kõik olete siin, miks me kõik oleme sellise kogunemise kokku kogunud ja tahan jällegi tänada inimõiguste alamkomisjoni, välisasjade komisjoni, selle eest seda on tehtud, sest et äh, see on sellepärast, et inimõigused kas muutuvad äh, liiga hägusaks ja laiaks kontseptsiooniks, et äh, inimõigused puudutavad kõiki asju ja me ei saa sellest enam aru, vaid inimõigused on igal pool. võitlus inimõiguste eest leiab aset igal pool. pean teile tunnistama, et enne kui ma tulin Šotimaale, siis mina sündisin Jeemenis Äh, mina sündisin Aadenis siis, kui seal toimus sõda, meid deporteeriti ja, ja seal riigis pandi toime mitmeid kohutavaid kuritegusid siis, kui mina olin liiga noor, et seda mõista. inimõiguste kuritarvitamine igal pool maailmas täna on niivõrd äh, tohutu ja sotsiaalmeedia äh, on niivõrd kõikvõimas, et me näeme neid asju oma kodudes igapäevaselt. nii et väga lühida kokkuvõttena tahan öelda seda, Antonia, et täna kui meie oleme väärtuste Euroopa Liit, siis me peame mõistma, et inimõiguste ülddeklaratsioon on midagi sellist, mida me peame värskendama, muutma asjakohaseks ja ajakohaseks ja me peame mõistma, et sellel on väga praktilised rakendused. ja nüüd üks väga ehmatav näide, mis äh, seavad, äh, toob meid kõiki kokku Kree-, äh, Kreeka või Nigeeri põgenikelaagrite põgenikud, inimesed, kes on kinnipidamislaagrites Liibüas, äh, kus ma nägin neid, kus neid piinatakse ja samas saadetakse neid tagasi nendesse kohtadesse. Äh, nad, neid mitte ainult ei piinata, neil on kõrge enesetapumäär, nad surevad, aga nad kindlasti ei taha minna tagasi sinna, kust nad tulid, nad on kõik inimesed, kõiki neid katab inimõiguste ülddeklaratsioon, aga nad on erinevates kohtades ja meie peame pakkuma lahendusi, me peame võitlema inimõiguste eest igal pool. nii et ma arvan, et on hea asi, et me noh, oleme kokku kogunud äh, sellise olulise valdkonna inimesed, kes kõik võitlevad inimõiguste eest, kodanikuühiskonnad, vabaühendused, organisatsioonid, kus paljud teist teavad selle asja kohta rohkem kui paljud meie seast. ja tahan öelda aitäh ja minu ülesandeks ongi öelda aitäh kui te olete kõik väga väsinud, ilmselt olete teinud tööd terve päeva, te olete olnud siin saalis kella kolmest, hommikul olid teil kõigil äh, kohtumised, äh, mul oli, mul on nüüd see kehv ülesanne tulla siia viimasena ja öelda suur aitäh tänase ürituste korraldajatele, ei ole midagi olulisemat kui inimõiguste eest võitlemine, aga see peab muutuma asjakohasemaks, reaalsemaks ja ma arvan, et tänased kõnelejad on sellega hästi välja toonud ja kõigepealt tahan ma teid tänada äh, osalemise eest siin kõigi oma kolleegide nimel, aitäh, Antonio, selle eest ja ma loodan, et sa oled tänast, et te olete tänast nautinud ja saanud siit midagi tegelikku ja tõelist. inimõiguste ülddeklaratsioon peab muutuma aktiivseks, oluliseks dokumendiks, see ei ole lihtsalt mingi paberitükk, vaid midagi, mille eest me võitleme igapäevaselt, aitäh! Grazie, grazie, è una giornata che non è ancora terminata. suur aitäh, see paneel äh, on nüüd lõppenud, valmistame ette teise plane-, paneeli ning seal äh, saame ka video äh, ülekande inimõiguste kaitsjate kogemustest. انتوا حتى لو اختلفت معكم بالرأي no effort for humanity is in vain seguiré levantando mi voz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 različita mesta i pijemo kafe, a onda jedino što nas razlikuje opet ta boja kože. I ta boja kože nije dovoljno dobra da mi kao pripadnici romske zajednice budemo ravnopravni članovi našeg društva. Želim da dam svoj neki doprinos da se takve neke stvari uh, menjaju. godina uključena u romski aktivizam i nekako najviše me ispunjava baš rad sa mladim ljudima. Ali ne samo sa mladim ljudima, pripadnicima moje zajednice, nego i sa mladim ljudima koji eh, iz većinske i opšte populacije. Danas mi u Srbiji imamo eh, mrežu romskih eh,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 aktivnostima odem u bilo koju lokalnu zajednicu, jer to mi je najveća, najveća povratna informacija. I kad vidim i kad osetim da ih motivišem da požele da budu društveno aktivni i da urade neku akciju u svojoj lokalnoj zajednici.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 Yeah. So. Ladies and gentlemen. daamid ja härrad. palun asuge oma kohtadele. minu nimi on David McAllister, mina olen Euroopa Parlamendi saadik ning mul on au juhtida välisasjade komisjoni nüüd on mul võimalus ka jätkata selle teise paneelarutelu juhtimist, kus keskendutakse inimõigustele ülemaailmsel, äh, riiklikul ja regionaalsel tasandil. Te olete kindlasti täna Brüsselis juba kuulnud, et inimõigused on äh, Euroopa Liidu keskne väärtus, nii nagu on kirjas ka Lissaboni lepingu teises artiklis. Euroopa Liidus just Euroopa Parlament on kõige rohkem äh, tunnustanud neid vapraid inimesi ja organisatsioone, kes äh, kaitsevad inimõigusi ja teeme seda läbi Saharovi auhinna, mis loodi kolmkümmend aastat tagasi, viis Saharovi ähm, auhinna laureaati on saanud pärast seda ka Nobeli rahupreemia, kaasa arvatud proua Nadia Muravi äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal välisasjade komisjoni esimehena tean ma, kui tõsiselt meie parlament võtab inimõigusi nii Euroopa Liidu sees kui väljaspool. me teeme inim-, kaitseme inimõigusi läbi oma resolutsioonide, läbi oma külaskäikude erinevatesse riikidesse, läbi parlamendi delegatsioonide ning valimisvaatlusmissioonide Euroopa Liit on küll ähm, pingutanud, et kaitsta inimõigusi üle maailma, aga me anname endale aru, et teha on veel nii mõndagi, me peame parandama ennetustööd ning kiirelt reageerimise võimet ning me peame looma äh, regionaalsed ja kohalikud mehhanismid äh, kriiside vältimiseks ning me peame tagama, et areng ei toimu inimõiguste arvel ehm, inimõiguste deklaratsiooni seitsmekümnes aastapäev on põhjus tähistamiseks, aga me peame ma, peame ka vaatama tulevikku sel-, sellele, kuidas kaitsta inimõigusi ka läbikukkunud riikides. seetõttu me peame pidama inimõiguste dialoogi erinevate regioonide liidritega, ma tervitaksin viite külalist meie paneelis, kes räägivad sellest, kuidas kaitsta inimõiguste universaalsust Nad räägivad omaenda perspektiivist meie keerulises maailmas. uurime ka, millised võiks olla võimalikud sünergiad rahvusvahelise äh, äh, inimõiguste, inimõiguse ning regionaalsete õigustike vahel. kõik paneelkõnelejad teavad, et nad peaksid piirduma neile antud kümne minutiga, esimene kõneleja on härra äh, Jorgen Jagnand, Euroopa Nõukogu mm, peasekretär, tema ei saa kohal olla, äh, ta räägib äh, videosõnumi kaudu, teisena räägib härra Garcia äh, Inter-Ameerika komisjonist, kolmas kõneleja minust teisel pool on professor Remi Ngoi Lumbu Aafrika inim- ja rahvaste õiguste komisjoni volinik ning neljas kõneleja on proua Katarzyna Karabhadze, kes on OSCE demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste äh, ameti direktor ning järgmisena pro-, professor Beate Rudolf, kes on äh, GANHRi äh, esimees ning lõpetuseks professor Pamela Palmater, kes on jurist ning Ryersoni ülikooli professor Torontost, Kanadast. et nüüd öö, organiseerida küsimuste ja vastuste vooru, siis ma paluksin, et te täidaksite selle avalduse, mis on teie mappides laual olemas ning siis saate saali teenindajate kätte oma sõnasoovi palve anda. ja alustamegi äh, Torbjörn Jaaglandi videosõnumiga. Euroopa parlamendi inimõiguste nädal on väga õigeaegne, sest tähistatakse seitsmekümnendat aasta möödumist inimõiguste ülddeklaratsioonist, mis võeti vastu pärast teist maailmasõda ning mis esimest korda kehtestas eh, fundamentaalsed inimõigused, mida tuleb kaitsta igal pool. ainult kaks aastat hiljem võttis Euroopa Nõukogu vastu Euroopa Inimõiguste Konventsiooni, mi-, see on unikaalne Äh, maailmajaoülene süsteem, millega tagatakse kõik need õigused, mis on kirjas ka ülddeklaratsioonis ning mida äh, kaitstakse Euroopa Inimõiguste Kohtuga siin Strasbourgis. see ja järgmisedki lepingud on muutnud Euroopat paremaks, laste võrdsed õigused, olgu nad äh, sündinud abielust või väljastpoolt abielu, Äh, samasooliste äh, suhete äh, reguleerimine, surmanuhtluse kaotamine Euroopas, need asjad ei juhtunud juhuslikult, nad juhtusid seetõttu, et inimõiguste kultuur süvenes. seda kaitsesid seadused. tänapäeval on meil suur au töötada teiste rahvusvaheliste partneritega, kaasa arvatud Euroopa Liiduga. Euroopa Liit kasutab sageli Euroopa Nõukogu järeldusi oma edasiste sammude kujundamisel inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi kaitse valdkonnas ning Euroopa Nõukogu omalt poolt rakendab ellu mitmeid meetmeid, mis on sündinud koostöös Euroopa Liiduga. tänapäeval kaitseme me ühiseid väärtusi Euroopa kahekümne kaheksas liikmesriigis. aga Euroopas tänapäeval Äh, on pead tõstnud populism ja äärmuslik äh, rahvuslus, mis ohustab meie äh, multilateraalset maailmakorda ning ühiseid väärtuseid. seega võiksime ära kasutada inimõiguste nädalat selleks, et mitte, mitte ainult rõhutada ühise koostöö tähtsust äh, vaid me peaksime rääkima ka uhkelt ja valjusti sellest, mida inimõigused on saavutanud iga eurooplase jaoks kõikides liikmesriikides. ning et see protsess peab liikuma edasi, mitte peatuma, seega ma soovin teile ilusat kongressi ning produktiivset inimõiguste nädalat see oli nüüd Tordium Jaaglandi videosõnum, järgmisena saab sõna härra Garcia, palun. suur aitäh teile, härra McAllister, suur aitäh, kallid kolleegid, Ameerika Inimõiguste Komisjon on väga õnnelik võimaluse eest täna koos teiega tähistada inimõiguste deklaratsiooni seitsmekümnendat aastapäeva Eh, tahaksime eh, Üle-Ameerikalise Inimõiguste Komisjoni nimel tunnustada Euroopa Parlamenti tööd inimõiguste kaitsel Euroopas ja üle kogu maailma. täna me tähistame inimõiguste deklaratsiooni seitsmekümnendat aastapäeva Ameerikas, eh, tähistame me ka Ameerika riik, Ameerika riikide organisatsiooni seitsmekümnendat aastapäeva ning Ameerika inimõiguste ja kohustuste inimõiguste kohustuste deklaratsiooni seitsmekümnendat aastapäeva. viimase seitsmekümne aasta äh, jooksul on äh, eksisteerinud Ameerika ja äh, üldise inimõigused paralleelselt, meie süsteemid on toetunud ÜRO poolt välja töötatud standarditele. E, meie inimõiguste süsteem võimaldab koostööd teha Ameerika-siseselt, Chapultepeki konverents Äh, oli mm, see, kus inimõiguste agenda alguse sai, San Francisco konverentsi ettevalmistamisel leppis äh, Mehhiko valitsus äh, kokku üleameerikalise sõja ja rahu probleemide konverentsi, mis korraldati Chapultepekis kahekümne esimesest märts, veebruarist kaheksanda märtsini neljakümne viiendal aastal. selle konverentsi eesmärk oli anda olemasolevatele Ameerika riikidele võimalus äh, arutada võimalust äh, tulevases organisatsioonis osaleda. Äh, see konverents tegeles inimeste põhiõiguste rahvusvahelise kaitsega ning seal koostati ka rahvusvaheline inimõiguste kohustuste deklaratsioon ning hiljem äh, võeti vastu ka Ameerika inimõiguste konventsioon. Ameerika riikide äh, süsteem hakkas kiiresti arenema pärast teist maailmasõda, kui ÜRO äh, hakkas toimima. kakskümmend üks Ameerika riiki kohtusid Bogotas, Kolumbias aprillis neljakümne kaheksandal aastal ja võtsid vastu Ameerika riikide organisa-, riikide organisatsiooni harta ning samuti ka Ameerika äh, rahvus, rahulik, rahumeelsete lahenduste lepingu. Äh, Ameerika deklaratsioon võeti vastu mitu kuud enne äh, ÜRO deklaratsiooni ning seal oli kokku pandud põhi, inimeste põhiõigused nii poliitilises valdkonnas kui majandusõigused. Ameerika deklaratsioon erineb Eh, doktro-, doktriinist, eh, millega riik annab eh, õigused oma kodanikele ning selle esimene preambula ütleb, kõik inimesed sünnivad vabalt ja võrdselt väärikaste õigustega ning kuna neil on mõistus ja südametunnistus, peavad nad käituma teineteisega kui vennad. seega tunnistasid Ameerika riigid et äh, kui riik võtab äh, vastu äh, seadused selles osas, ta ei anna õigusi, vaid tunnistab olemasolevaid õigusi. kuigi otsus võeti vastu välisministrite kohtumisel Santiago's Tšiilis viiekümne üheksandal aastal ning välisministrid võtsid vastu kaheosalise resolutsiooni esi, esimeses osas eh, nad eh, andsid Ameerika eh, õigusjuristide nõukogule ülesande inimõiguse konventsioon luua ja teisest küljest toetasid ja Ameerika riikide inimõiguste komisjoni kokkukutsumise. protsessi peatus kui äh, võeti äh, vastu kuuekümne kuuendal aastal ÜRO poolt äh, majandus, sotsiaal- ja kultuuriõiguste harta. Ameerika riikide organisatsioon vaatas üle kahe olemasoleva instrumendi koos toimimise võime ning äh, leidsid, et Ameerika konventsioon peaks lähenema sellele küsimusele regionaalsest seisukohast lähtudest. hiljem võeti vastu, äh, äh, hiljem korraldati Ameerika riikide konverents San Jose's Costa Ricas, eh, mis toimus siis kuuekümne üheksandal aastal ning ähm, see San Jose leping jõustus kaheksateistkümnendal juulil seitsmekümne kaheksandal aastal, esimeses osas Äh, sätistab see riikide kohustused ja äh, kodanike õigused äh, ning samuti ähm, pannakse paika kaitsemeetmed Ameerika riikide komisjon ja Ameerika ähm, riikide kohus ning see inimõiguste süsteem on seotud kahe ametiga, kõigepealt Ameerika riikide komisjon ja Ameerika inimõiguste kohus. kui esimene neist on Ameerika riikide organisatsiooni kõige olulisem osa kuulub teine eh, eh, Ameerika Inimõiguste Konventsiooni institutsionaalsesse raamistikku, kuid eh, põhimõtteliselt on Ameerika riikide organisatsioon kahe institutsiooniline mehhanism. komisjon kuulab esimeses instantsis kohtu protsesse ning Eh, kohtuotsused on lõplikud ja siduvad. Eh, need aluseks võeti Ameerika eh, inimõiguste ja kohustuste deklaratsioon. ta võtab aluseks kolm sammast, kõigepealt kohtu kaebused ning petitsioonid, selle mandaat on Eh, erakorraline, koosneb seitsmest eh, komisjoni liikmest ning seda eh, sekretäriaat, millel on pädevus jälgida olukorda kolmekümne viies Ameerika riikide organisatsiooni riigis ning tegeleb eriti naiste, pagulaste, laste, murdeealiste, pärismaalaste, inimõiguste kaitse, seksuaalvähemuste õiguste kaitsega peale selle on kaks äh, eriraportööri äh, sõnavabaduse ja sotsiaalse, majandusliku, kultuuri ja keskkonnaõiguste kaitse. oma äh, petitsioonide ja kaebustega on sellel komisjonil praktiliselt õiguslik roll, peale selle kuulab ta ära ka inimõiguste rikkumise teemalisi kaebuseid, mis on komisjoni mandaadi pädevuses, peale selle võib komisjon tegutseda ka lepitajana rahumeelsete lahenduste leidmisel. komisjoni pädevus ratsioone persone eh, kaasab ka eh, teate, taotlusi, avaldusi inimeste või inimeste grupi poolt või vabaühenduste poolt, mis on legaalselt tunnustatud riik, organisatsiooni kolmekümne viie liikmesriigi poolt. ainult eh, riikidel on õigus eh, esitada kaebusi eh, kohtu ette ning kui eh, sellega seoses ligipääs kohtule sõltuv komisjoni otsusest kohtukaasuse vastuvõetavuse kohta ning selle kohta, kas see jääb, mm, kas juhtum on kohtu jurisdiktsiooni all. see, kui on tegemist vaidlusjuhtumitega, siis kohus vastab äh, äh, uur-, küsimustele liikmesriikide poolt või Ameerika riikide organisatsiooni poolt äh, siseriiklike normide rikkumise kohta. praeguseks on kohus kakskümmend neli arvamust esitanud erinevates õiguslikes küsimustes ning äh, mis puudutab Ameerika riikide vahelisi instrumente, siis on välja töötatud konkreetsed äh, standardid inimõiguste kaitseks äh, ning kuigi võetakse arvesse ka rahvusvahelist õigust, on inim-, Ameerika riikide vaheline konventsioon viinud riigid kaugemale lihtsalt sõnasõnalisest tõlgendamisest. vastu on võetud edasine tõlgendus, võttes aluseks inimõiguseid, mis äh, ala, äh, algdokumendi sel-, kirja on pandud. enamus äh, Eh, leiavad, et eh, esialgset teksti tuleb kaasajastada ning võtta arvesse ka teisi rahvusvahelisi norme, mida ei saa aga ehm, eh, kasutada selleks, et takistada õiguste kasutamisel seitsmekümne aasta vältel on Ameerika riikides äh, suudetud välja töötada inimõiguste äh, kaitse ja toetamine. oma mandaadi äh, elluviimisel on komisjon ja kohus kasutanud inimõiguste ÜRO deklaratsiooni ning samuti ka erimenetlusi ja meetmeid, mis on olnud õiguslikuks aluseks otsuste langetamisel. ÜRO äh, süsteemiga koostöö äh, võeti vastu äh, inimõi-, ÜRO inimõiguste kõrge esindaja ja Ameerika komisjoni kõrge esindaja vahel kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. pärast seda on paika pandud ka universaalsed koostöönormid koostöös inimõiguse komisjoniga, et jagada kogemusi ja välja töötada ühistegevusi. praegu eh, Äh, me teeme tihedat koostööd Euroopa Parlamendi, et ka, ka kaitsta ÜRO inimõiguste deklaratsiooni, nagu seda äh, on öeldud ka äh, ÜRO inimõiguste deklaratsiooni preambulas, et kaitsta inimeste õigust, õigusi ja väärikust, naiste ja meeste vahelist õigust ning kaitsta sotsiaalseid edusamme ja paremaid elustandardeid ning suuremat vabadust Thank you, professor Garcia and um, from the Americas. suur aitäh ning äh, lähme Ameerikast kiirelt edasi Aafrikasse ja nüüd saab sõna äh, Ngoi Lumbu. Äh, tere õhtust kõigile, ma tahaksin kõigepealt tänada tänase kohtumise korraldajaid ma Eh, mul on au osa eh, esindada siin eh, Aafrika riikide organisatsiooni, olles inimõiguste eriraportöör. ma tahaksin tänada Antonio Tajanit, Euroopa Parlamendi presidenti ning samuti ka härra Lambrinidist. tahaksin meenutada seda, et Aafrika Riikide Liit on korraldanud väga mitmeid kohtumisi selleks, et tähistada inimõiguste deklaratsiooni seitsmekümnendat aastapäeva ja enne kui ma alustan, sooviksin avaldada au suure töö eest, mis äh, ära tehti äh, deklaratsiooni ettevalmistamisele ning eelkõige tahaksin esile tõsta mõningaid äh, nimesid, mis selle väga olulised, Rene Cassin esindas Prantsusmaad, Chang Hiinat, Deus Belgiat, Santa Cruz Tšiilit, Charles Malik Liibanoni, proua Franklin Delano Roosevelt Ameerika Ühendriike, John Humphrey Kanadat nagu kõigi tähtsündmuste puhul eh, on see inimõiguste deklaratsiooni seitsmekümnes aastapäev annab meile võimaluse eh, rääkida olukorrast, rääkida edusammudest ning eh, läbikukkumistest ning eelkõige vaadata tulevikku ja rääkida inimõiguste tulevikust. see on meile võimalus ka rääkida inimõiguste deklaratsiooni väärtustest ning kinnitada eh, selle olulisust meie jaoks. kuigi Aafrika osalus eh, deklaratsiooni ettevalmistamisel oli väike seoses selleaegse poliitilise olukorraga, on eh, nii Aafrika kui institutsioonid deklaratsiooni väga tähtsaks pidanud. kõigest kolm Aafrika riiki võtsid ette, võtsid osa ettevalmistustöö tegemistest neljakümne kaheksandal aastal. Liib-, Libeeria äh, Äh, toetas, äh, hääletas poolt neljakümne kaheksast, ühena neljakümne kaheksast riigist Aafrika, äh, Lõuna-Aafrika riik jäi erapooletuks ning Egiptus kõhkles filosoofilistel põhjustel. kas on vaja meenutada, et ükski riik ei hääletanud vastu, kuigi meie jaoks on see deklaratsioon esimene kord, kui väljendati kõigi maailma kõigi inimeste õigusi ja vabadusi, selle moraalne, filosoofiline ja õiguslik mõju kajas vastu kõigilt kontinentidelt, nagu ütleb selle tekst, tegemist on ideaaliga, mida saab, peavad järgima kõik riigid ja rahvad, et kõik üksikisikud ja e, organisatsioonid saavad areneda e, vabalt e, oma ning pärast seda, kui loodi Aafrika riigide riik kuuekümne viiendal aastal, seitseteist aastat hiljem kinnitasid Aafrika riigid oma ähm, pühendumust inimõiguste deklaratsioonile, olles veendunud, et viimane on äh, suurepärane alus äh, rahumeelseks äh, viljakaks koostööd ning tugevdades rahvusvahelist koostööd inimõiguste valdkonnas. Aafrika inimõiguste harta, mis võeti välja üheksa, kaheksakümne esimesel, võeti vastu kaheksakümne esimesel aastal, väljendab Aafrika riikide soovi eh, panustada inimõiguste universaalsust, võttes arvesse sealjuures Aafrika kultuuri eripärasid. me sooviksime rääki-, keskenduda neljale olulisele punktile, mis, eh, mida üritame me ajapuuduses kokku võtta. kõigepealt inimõiguste deklaratsioon oli oluline inspiratsioon Aafrika harta koostajatele. teiseks, eh, Aafrika harta eh, tugevdas mõningaid eh, inimõiguste deklaratsiooni sätteid, asetades need konteksti Aafrikas. kolmas mõte on see, et on olemas väga mitmesuguseid koostöövorme Aafrika inimõiguste mehhanismide ning ÜRO inimõiguste deklaratsiooni vahel. ning neljandaks on oluline öelda seda, et, et inimõiguste deklaratsioon pani, lõi aluse alalisele arutelule Aafrikas inimõiguste õigustatavuse kohta, nagu te teate, see on üks olulisi mandaate, mis äh, Aafrika komisjonile on edastatud. tegemist, deklaratsioon on esimene Eh, inspiratsiooniallikas Aafrika eh, hartale, sellele viidatakse enamuses õiguslikes instrumentides inimõiguste kaitseks eh, ja inimõiguste ülddeklaratsioon, nagu ka Aafrika harta, on dokument, mis väljendab vaja, valmidust võtta arvesse võimalikult palju poliitilisi seisukohti Eh, ning selle sätete sisu eh, on väga eh, täpne, tavaliselt on sellised artiklid väga üldsõnalised. ei ole vaja meenutada, et Aafrika harta koostati paljud, ajal kui paljudes riikides Aafrikas valitses üks partei, mis ignoreeris vähima, täiesti muretult äh, õigusriigi põhimõtteid ning väga paljud sätted äh, on äh, ümberkirjutused või kohaldused inimõiguste deklaratsioonist, näiteks artikkel kaks lõige üks, mis räägib õigustest ja vabadustest. kui te vaatate artiklit kolme, siis Aafrika hartas on see lihtsalt üle võetud nagu äh, võite isegi konstanteerida. ning seda ja paljude muude artiklite kohta võib äh, sedasama öelda, näeme, et tegu on otseste, äh, otseste sõnastustega, mis on üle võetud. ning üks Aafrika inim-, üks inimõiguste deklaratsiooni koostaja eh, ütles, et Aafrika harta on nagu eh, eh, trüptika, mis võttis arvesse mitmesuguseid instrumente, mille inimõiguste deklaratsioonid välja, deklaratsioon välja kuulutas. ning andis asjale lihtsalt Aafrika vaatepunkti. kolmas mõte puudutab äh, ÜRO ja Aafrika harta vahelist äh, koostööd. see on oluline kahel põhjusel, kõigepealt äh, riigid, kes alla kirjutasid, lubasid teha koostööd ÜRO inimõiguste komisjoniga. teiseks avati ka uusi valdkondi nagu näiteks äh, keskkonnakaitse, eh, digi, digitaalmajandus eh, ja nii edasi. Eh, näiteks võib küsida, milline on inimõiguste kaitse mõju näiteks droonide kasutamises, et võidelda terroristide vastu Nigeris ja Malis või kuidas garanteerida kommunikatsiooni ja eneseväljendusõigus eraelu kaitse praegusel internetiajastul. viimane mõte on see, et inimõiguste deklaratsioon on äh, oluline inspiratsioon inimõiguste kaitseks äh, Aafrikas. artikkel ähm, Aafrika inimõiguste artikkel nelikümmend viis annab äh, Aafrika Komisjonile õiguse ja kohustuse kaitsta inimõigusi Aafrikas. aluseks võetakse inimõiguste eh, kaitse arutelu eh, õiguste kaitse kohta on eh, täiesti olemas instrumendi ettevalmistustegevustes, mis osaliselt lükati tagasi, võime siit kolm õppetundi leida. kõigepealt, kui inimõiguste deklaratsioon esmaselt koostati, oli seal artiklis kakskümmend räägitud petitsiooni või kommunikatsiooni põhimõttest. teiseks on äh, olemas äh, ka artikkel kolmkümmend kaheksa, mille, mis lükati tagasi, mille koostaja oli René Cassin, kes oli äh, kokku pannud kassatsioonisüsteemi Aafrikas, kasutame seda põhimõtet endiselt ja lõpuks, et jääda ajapiiridesse, tahaksin öelda, et osa deklaratsioonist, mis tagasi lükati, soovitatakse riigitel vastu võtta rahvusvahelisi konventsioone, et täiel määral rakendada eh, inimõiguste harta sätteid ja tahaksin öelda, et eh, ainult riik, osaliste riikide abiga saame me kõik meetmed kasutusele võtta eh, koos ÜRO, Euroopa Liidu, Ameerika Riikide Liidu, OECD ja kõigi teistega. suur aitäh! Thank you, professor Lumbu, for this uh... aitäh äh, selle Aafrika perspektiivi eest ja nüüd tahaksin anda sõna äh, Katariina Kadabratsele. Very much um,, our office. suur aitäh, ka meie bürool on suur au olla osaks sellest äärmiselt olulisest tähistamisest, aga täna ma ei taha rääkida mitte sellest, mida äh, demokraatlike institutsioonide inimõiguste büroo teeb, vaid tahaksin keskenduda teisele küsimusele, mis sellele paneelile esitati, kuidas me jõuame laiemate ühiskonnasektsioonide juurde ja äh, räägime neile inimõiguste tähtsusest ja ma tahaksin rääkida sellest, kuidas nähakse universaalseid inimõigusi ja miks me peame sellele pöörama tähelepanu seda mitte ainult sellepärast, et mina olen hariduselt psühholoog, vaid ka sellepärast, et äh, ma usun, et tegemist on fundamentaalselt olulise teemaga kõikidele regionaalsetele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele. me kipume arvama, et oluline on ainult see, mida me ütleme inimestele universaalsete inimõiguste kohta, samas äh, on kõige olulisem siiski see, mida nemad kuulevad ja kuidas nemad seda mõistavad esimene küsimus, millest ma tahaksin rääkida, mida juba siin varem mainiti, on vajadus anda inimlik nägu universaalsetele inimõigustele. jällegi see kuulus tsitaat kümnendast äh, aastapäevast, mida Eleanor Roosevelti tsitaat, seda on korduvalt mainitud, aga ei hakka seda uuesti üle ütlema. meenutan lihtsalt äh, seda, et äh, ta ütles, et universaalsetel inimõigustel ei ole mitte mingit tähendust mitte kusagil välja arvatud juhul, kui eh, tal on tähendus kõigi indiviidide jaoks maailmas. meil on põhjus eh, seda uskuda, meil on uuringud Ukrainast, eh, mis uuris seda, kuidas nähakse inimõigusi ja määratleti, et umbes nelikümmend protsenti inimestest olid need, kellel olid segased tunded selle koha pealt, sest et nad ei näinud kuidas universaalsetel inimõigustel on üldse mingit sidet nende isikliku eluga. aga kui see side leiti, siis nad muutusid inimõiguste toetajateks. meil on veel üks uuring, tegelikult mitmeid uuringuid poliitilise psühholoogia valdkonnast, kus äh, on, tõestatakse, et inimesed hoolivad indiviididest, aga nad ei ole empaatilised nende küsimuste suhtes, mida äh, tutvustatakse abstraktselt või suurte hulkade kohta. mida suurem see hulk tegelikult on, seda väiksem on inimeste empaatia ja see töötab isegi siis, kui see arv läheb ühe pealt kahe peale. Äh, ja selle fenomeni nimi on, äh, psühholoogias on äh, psüühiline tuimestamine. ja kuidas me siis vaatame seda regionaalsete organisatsioonidega, ma arvan, et me peame suutma tegutseda paremini seda mainiti ka varem, peame selgitama seda, miks õiguslikud inimõiguste standardid ja rahvusvahelised konventsioonid on olulised ja väärtuslikud iga inimese jaoks eraldi, mida nad tegelikult tähendavad ja kuidas me saame nad siduda inimeste igapäevaste eludega ja teemadega, mis on neile olulised. me ei saa kasutada hermeetilist keelt ja abstraktset žargood toon ühe näite ühest hetke rahvusvahelise organisatsiooni dokumendist Äh, sootundlik multisektoraalne võimekuse ehitamine, äh, toetatud teadmiste jagamine, kaasav äh, tegevus naiste õiguste nimel. tsitaadi lõpp. kas te nüüd olete entusiastlikud selle osas, et naistel on nüüd rohkem võrdsust ja rohkem võimalusi, siis tõesti palju õnne ja me peame tõesti olema väga ettevaatlikud eh, ja mitte kasutama ainult eh, suuri alg-, arve, et miljonid endiselt kannatavad rassismi käes, me ei tohi seejärel eeldada, et inimesed jäävad empaatilisteks. et minu teine märkus puudutab eh, seda asja, mida mõned inimesed kutsuvad inimõiguste ülespetsialiseerumiseks. kui me räägime inimõigustest, siis ainuke kvalifitseeriv facto peaks siin olema see, et ollakse inimesed, sest universaalsus tähendab seda, et kõikidel inimestel on õigus kõikidele õigustele ja nende täielikule rakendamisele. aga see, kuidas me oma sõnumeid formule-, formuleerime tihtipeale, puudutab naiste õigusi, vähemuste õigusi, sisserändajate õigusi, nagu nad erineksid mitte naiste, mitte vähemuste või mitte sisserändajate õigustest. ja loomulikult tundlike äh, rühmade inimõiguste kaitsmine on oluline ja nõuab meie pidevaid pingutusi, aga kui me spetsialiseerime oma sõnumit äh, niimoodi, et me käsitleme konkreetsete gruppide inimõigusi, siis me tekitame mulje, et inimõigused kuuluvad ainult osadele inimestele. ja siis ei tohikski olla üllatunud, kui inimesed tulevad meie juurde ja ütlevad, et te hoolite ainult romidest ja sisserändajatest, meist te ei hooli. me kipume oma sõnumis spetsialiseeruma ka mingitele konkreetsetele õigustele, õigus eh, poliitilisele ühiskonnas osalemisele, õigus usk-, uskumustele, me ei pane seda universaalsesse konteksti, tekitame seega mulje, et need õigused on kuidagi eraldi kõigist teistest ja et inimese õigused võivad nagu olla selektiivsed. ja need, kes ründavad inimõiguste raamistikku, saavad eh, neid lünkasid väga lihtsalt ära kasutada. Nad väidavad, et nad esindavad eh, Eh, tavaliste inimeste enamuse häält ja nad näitavad, et inimõigused oleksid nagu selle enamuse kaitsmisel takistuseks eh, selliste eh, näilike ohtude vastu, mida mingid konkreetsed grupid tekitavad, nad väidavad, et ühed inimõigused on olulisemad kui teised ja et selektiivne õiguste rakendamine on võimalik, et mingite inimeste õigusi võib rikkuda, samal ajal kui minu enda õigused on kindlalt tagatud minu kolmas märkus puudutab negatiivsete Äh, kinnitamist, mida me siin kuuleme. oleme kuulnud äh, sellest, äh, kuidas jagatakse inimõiguste progressi positiivseid lugusid ja ma arvan, et meil on tegelikult vaja rohkem selliseid ühiseid pingutusi. kõik, kes on tuttavad Gapminderi uurimisprojektiga, mille viis läbi doktor Rosling, siis me teame, et enamikud inimes-, enamik inimesi, dok-, ajakirjanikud, spetsialistid Davosi foorumil näevad, et see progress on negatiivne, ei näe äh, edasiminekut, äh, nad usuvad omaenda eelarvamusi, äh, eelarvamused, mis tulevad haridusest, mis annavad meile ajast maha jäänud fakte, ei õpeta meile analüütilisi oskusi ja see eelarvamus, mille loob meedia, mis kipub üle rõhutama ebatavalist. me teame ka seda, et kui me näitame mingit tõendusmaterjali, mis kinnitab üle kellegi arvamuse, siis see arvamus äh, tugevneb, aga sama asi äh, juhtuks ka siis, kui me äh, vastupidiseid argumente esitame, me e-, endiselt kinnitame juba olemasolevat arvamust, nii et kui me üritame seda ini-, universaalsete inimõiguste müüti murda, siis äh, kipub olema niimoodi, et inimesed, inimestele jääb meelde see müüt, mitte korrigeerivad argumendid. ja kui inimestel, kellel on vastuolulised seisukohad inimõiguste osas, saavad selliseid äh, kehvalt koostatud sõnumeid, siis äh, kipuvad need sõnumid Äh, toetama olemasolevat negatiivset eelarvamust. ja lõpetuseks äh, lihtsalt äh, see, et me anname inimestele tugevad argumendid ja tugevad andmed, siis see ei tähenda, et nad muudaksid oma käitumist, see on ka viga, mida me tihtipeale teeme. faktorid, mis käitumist mõjutavad, on väga keerulised ja üks fundamentaalsemaid inimõiguste mm, suunajaid on inimväärtused, mida on siin korduvalt mainitud. uurimused näitavad meile, milliseid need väärtused, jõud, sümbolid äh, mobiliseerivad inimõiguste toetust ja mis äh, seda tagasi lükkavad ja samas äh, regionaalsetes inter-, rahvusvahelistes organisatsioonides käitume me tihtipeale nii, nagu kognitiivne psühholoogia ei olekski meile midagi õpetanud ja keskendume ainult negatiivsele me räägime inimõiguste rikkumistest ja väljakutsetest inimõiguste kaitsele ja loomulikult äh, need äh, rikkumised ja väljakutsed on väga reaalsed ja me peame kõva häälega nendest rääkima, aga me ei räägi sama kõla, kõva häälega headest näidetest, edust, headest näidetest selle kohta, kuidas inimõigusi kaitstakse, toon näite. Pittsburghis toimus hiljuti tulistamine ja kõik ning eh, enamik regionaalseid rahvusvahelisi organisatsioone samuti väga kõva häälega mõistsid hukka selle kohutava sündmusi ja täiesti õigesti. kaks päeva hiljem kogunes Pittsburghi moslemi kogukond ja kogus rohkem kui sada tuhat Ameerika dollarit, et toetada selle, nende kogukondade juudi ohvreid see on fenomenaalne näide hoolimisest ja solidaarsusest, mis äh, rõhutab just äh, universa-, inimõiguste ülddeklaratsiooni, me ei ole sama valjuhäälselt äh, neid kiitnud selle eest, et nad hoolivust ja solidaarsust üles näitasid. kui me valime peamiselt negatiivse keele inimõigustest rääkides, siis me võime tahtmatult tekitada mulje, et inimõigused tähendavad probleeme, selle asemel, et vastata inimeste vajadusele, lootuse ja julgeoleku järele, tugevdame me nende hirme ja need, kes kipuvad kõige rohkem olema ebakindlad või kartma, langevad populistide ohvriks, kes nendele hirmudele apelleerivad ja meil on tõsine oht ka see, et inimõigustest väsitakse. kui me keskendume ainult väljakutsetele ja probleemidele, siis me oleme nagu see poiss, kes süüdis, et hunt tuleb ja keegi ei pööra enam tähelepanu sellele. inimesed näevad äh, ini-, inimõigusi nagu mingit küsimust, kus keegi mitte midagi enam ette võtta ei saa, sest et äh, see on nii problemaatiline ja see võib endaga kaasa tuua küünika ja tegevusetuse ja minu viimane punkt puudutab neid kajakodasid. me oleme selles nii-öelda kajakojas, äh, me kõik peaksime tegelema sellega, et eh, inimõiguste universaalsust tugevdada, aga kui me jääme ainult oma mugavustsoonidesse, siis me seda eh, teha ei suuda, me suhtleme alati samade ekspertid, ekspertide, vabaühenduste, mõttekodade, akadeemiliste institutsioonidega, te ilmselt teate, et eh, OSCE-d kutsutakse Euroopa seminaride ja konverentside ametiks, me võib-olla naerame selle üle, aga nagu ma ütlesin, siis see peaks meid siiski üles äratama ka ja ma arvan, et me peaksime lõpetama selle, et me keskendume pigem organisatsioonide edendamisele, selle asemel, et luua ühtset visiooni eh, universaalsetest inimõigustest. on üks uuring, mis kutsus seda kõnelemise arhitektuuriks, avastas, et kuigi me kasutame kõiki õigeid võtmesõnu, kaasamine, dialoog ja nii edasi siis, siis kaheksakümmend protsenti vahenditest, mida organisatsioonid kasutavad kommunikatsioonile, kuulub äh, ühesuunalisele ülevalt alla info jagamisele organisatsiooni enda kohta. ja lõpetuseks äh, tahaksin ma teha ettepaneku, mis juhtuks siis, kui järgmisel aastal, aastal kaks tuhat üheksateist äh, selle asemel, et me korraldame mingi konverentsi või seminari jällegi, siis me kõik meie regionaalsed mehhanismid ja rahvusvahelised organisatsioonid panevad selle raha kõrvale, kogub raha kokku ja mõtlevad koos selle üle, kuidas paremini äh, inimõiguste sõnum edastada, edastada selline sõnum, mis on universaalselt arusaadav ja laialdaselt heaks kiidetud, aitäh! Thank you, Ms Kadabhadze for these very clear words. aitäh nende väga selgete sõnade eest ja nüüd annaksin sõna äh, kaassakslasele Beate Rudolfile. aitäh! austatud kolleegid, mul on väga hea meel teiega siin koos tähistada seitsmekümnendat inimõiguste ülddeklaratsiooni aastapäeva. me oleme näinud päris suurt progressi pärast selle deklaratsiooni vastuvõtmist, aga samas oleme näinud ka tagasilööke inimõigustele ning selle rahvusvahelisele raamistikule. ma tahaksin välja tuua, kuidas inimõiguste institutsioonid, rahvusvahelised institutsioonid toetavad Äh, inimõiguste ellurakendamist ning nende universaalsust, samal ajal tagades, et äh, neid äh, tõesti rakendatakse ellu koha peal. seitsekümmend aastat tagasi pärast kahte jubedat maailmasõda mõistis rahvusvaheline kogukond selles deklaratsioonis, et rahu ja areng on võimalik ainult läbi inimõiguste kaitse, mis on oma loomuselt universaalsed ning öö, öö, nad öö, ning öö, e, nende õiguste omanike jaoks võõrandamatud. Nendest saidki universaalsed väärtused ning väärand-, vääramatud õigused. kakskümmend aastat tagasi tunnistas Viini konventsioon, et tuleb rohkem pingutada, et inimõigused tõesti ellu rakenduks koha peal, seetõttu äh, võtsid riigid endale kohustuse, et tugevdada enda ellurakendamismehhanisme. eelkõige kutsuti üles igat riiki paika panna aruandlusraamistik selle kohta, kuidas riiklikult ellu rakendatakse inimõigusi ning samuti võeti endale kohustus edendada inimõiguste olukorda läbi aruandluse parlamendile ning üldsusele hoitakse silma peal inimõigustel ning tuuakse rikkumised kohtu ette. näiteks Filipiinidel uuritakse äh, kohtuväliseid tapmisi äh,, mille, mis võivad kaasa tuua edasised kohtumenetlused. et seire ja vastutusmehhanismid aitavad vältida edasisi rikkumisi rahvusvahelised standardid äh, põhinevad par-, äh, tõid kaasa Pariisi põhimõtted, mis kiideti heaks Peaassambleel kakskümmend viis aastat tagasi. tänapäeval on Pariisi standardid oluliseks äh, mõõdikuks kuueteistkümnenda rahvusvahelise arengu eesmärgi puhul. see peab olema valitsusest sõltumatu ning toetama inimõigusi seireüksused akrediteeritakse iga va-, viie aasta järel vastavalt Pariisi standarditele ning üheskoos moodustavad nad rahvusvahelise inimõiguste kaitsevõrgustiku, mis koosneb neljast suuremast osast Aasia va-, Vaikse ookeani, Aafrika, Ameerika, Aasia ja Euroopa Nad rakendavad ellu inimõiguste standardeid, aga nad tegutsevad riiklikult, nii et nad mõistavad kohalikku konteksti. seeläbi, et nad aitavad ellu rakendada inimõigusi, töötavad nad ka ennetajatena, nad on palju, paika pannud mitmed öö, öö, ennetusmehhanismid, näiteks Keenias tuvastati võimalikud konfliktikolded valimiskampaania ajal ning nad said infot kohalikelt inimestelt tekstisõnumite kaudu, et nad saaksid kiiremini tegutseda. olulist rolli mängib ka see, et nad teavitavad rahvusvahelisi üksusi, seetõttu nad võimaldavad nendel üksustel kiiremini reageerida ning äh, võtta valitsused vastutusele. peale selle regionaalsete äh, inimõigusraamistike äh, roll on olnud oluline, Euroopa võrgustik näiteks on alaline vaatleja Euroopa Nõukogu inimõiguste töörühmas ning seeläbi saavad nad siipäraselt ja kiiresti reageerida. Ameerika äh, mandril saab, saab samuti võrgustik reageerida, kui inimõigused on ohus. Aafrika võrgustik on välja töötanud suunised selleks, kuidas jälgida Aafrika komis-, Aafrika inim-, õiguste ning rahvaste õiguste komisjoni soovitusi. Aasia ja Vahemere pigo-, piirkonnas, kus võrgustikku ei ole, töötavad, töötatakse üheskoos Aasia valitsustevaheliste inimõiguste komisjoniga. daamid ja härrad, inimõiguste võrgustikul on oluline roll ka mängida öö, siseriiklikult pärast deklara-, deklaratsiooni seitsmekümnendal aastal näeme, et inimõigused ning nende kaitsesüsteem on rünnaku all, on tekkinud inimõiguste vastane narratiiv nii riiklikul kui ÜRO tasandil. riigid on lahkunud üldisest inimõiguste režiimist ning ka Euroopa Nõukogu on surve all Äh, ning äh, regionaalsete inimõiguste kohtute pädevust on samuti küsimärgi alla pandud, me peame astuma vastu nendele arengutele, sest need võrgustikud on hädavajalik osa inimõiguste võrgustikust, samuti on tähtsad riiklikud üksused, mis toovad inimõigused äh, inimestele lähemale. seega nad tõesti annavad inimestele otse oma õigused, võttes arvesse kohalikku konteksti ning tutvustavad nii inimestele kui riigiametitele inimõiguse põhimõtteid. Nad peavad tegema ka koostööd riiklike ametite ning vabaühenduste ning inimõiguste kaitsjatega näiteks pandi paika suunised, kuidas paremini koostööd teha selleks, et arendada demokraatiat äh, riikides ning kuidas kaitsta paremini inimõiguste kaitsjaid. siin on kaasatud ka ennetus ning varajase hoiatuse süsteem. see tegevuskava avaldatakse täna ning see on ka siin majas allkorrusel olemas, äh, seal illustreeritakse, kuidas saab paremini toetada Euroopas inimõiguste kaitsjaid, daamid ja härrad me saame otseselt toetada Euroopa Liitu inimõiguste kaitsel. Liik-, Euroopa Liidu liikmesriigid töötavad selle nimel, et Euroopa põhiõiguste harta ellu rakendataks kolmandates riikides, jagame me infot läbi Euroopa Liidu delegatsioonide, nemad saavad siis osaleda inimõiguste dialoogis ning osaleda ühisprojektides selleks, et inimõigused inimestele lähemale viia me oleme oluliseks äh, osapooleks terves aparatuuris, et äh, edendada inimõiguste dialoogi. olulist rolli on ka praegune inimõiguste ja demokraatia tegevuskava tunnustanud, sest koostöö meiega on seal äh, üheks prioriteediks. Euroopa Liit on toetanud meie tegevust ka siis, kui me oleme olnud ohus, nagu näiteks Filipiinides või Sierra Leones. poliitilise toetuse kõrval toetab Euroopa Liit meid ka suutlikkuse tõstmisel samas koostöö võiks olla veel tugevam. et universaalsed inimõigused oleks tõesti, jõuaksid kõigini see koostöö võiks olla institutsionaalsem, e, et meie inimõiguste dialoog oleks põhjalikum ka ÜRO egiidi all ja mujalgi. tule, selleks, et progress ei pidurduks, soovime me osaleda ka mitmesaastase finantsraamistiku öö, me soovime, et meid mainitaks ka olulise partnerina mitmeaastases finantsraamistikus demokraatia ja inimõiguste edendajatena. daamid ja härrad, läbi koostöö saame me toetada rahvusvahelist ning regionaalset inimõiguste mehhanismi ning toetada rahvusvahelisi inimõiguste standardeid, nii nagu see ette nähti seitsekümmend aastat tagasi inimõiguste ülddeklaratsioonis. üheskoos saame me mitmepoolse inimõiguste süsteemi eh, tõesti ellu äratada, nii et kõigil oleks juurdepääs inimõiguste võrgustikule ning meie regionaalsed võrgustikud oleks tugevad. me oleme valmis teiega koostööd tegema, et igal inimesel oleks tema õigused meie mitmekesises maailmas, mida ühendavad universaalsed väärtused ja õigused. aitäh,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 tahaksin teid kõiki tänada äh,. aitäh rahke vastuvõtu eest äh,. see on suur au ja aitäh, et te pingutasite äh, selle nimel, et äh, põlisrahva esindaja äh, siia rääkima kutsusite. tihtipeale räägime nii palju edusammudest ja kiidame vastu võetud seadusi, et me hakkame ennast mugavalt tundma ja mõnikord äh, äh, laseme ennast liialt lõdvaks äh, ja see võib tähendada seda, et me ei pööra enam tähelepanu, mis toi-, sellele, mis inimesetega toimub üle maailma. see on muidugi väga inimlik, et üritatakse näha vaid head ja ignoreeritakse seda, mis on ebameeldiv, aga peame arutama, aru saama sellest, et inimõiguslaste, eriti põlisrahvaste Eh, sõnumid ei ole lihtsalt eh, eh, selleks öeldud, et otsustajad meie poole üle tuleks, vaid e-, eesmärk on selleks, et võimestada põlisrahvaid, et nad kaitseks põlisrahvaste inimõigusi ning anda lootust oma kogukondadele, kui, kui Eh, kui lootust enam pole, siis eh, näiteks eh, väga palju, tekib väga palju enesetappusid. arenenud riigid peavad seadma ennast eeskujuks, mitte ei tohi rääkida ainult sellest, mida tehakse õigesti, vaid peab olema piisavalt julge selleks, et rääkida sellest, mida mis ei lähe väga hästi, sellega seoses ta on Kanada, näiteks Kanada on üks suuremaid riike maailmas ta osaleb kõikides rahvusvahelistes foorumites, ta kiidab ennast mitmekesisuse, soolise võrdõigusliku kaitseks. meil on inimõigused, kaitseseadused kõikides äh, riigi piirkondades, osaleme kõigis äh, ÜRO tegevustes ja loomulikult meie põhiseaduses äh, on inimõiguste ja vabaduste kaitse, mis tegeleb ka Eh, mis tegeleb eh, erinevate õiguste ja kohustustega, muuhulgas ka põliselanike eh, õigusega maale ja Kanada on alati riikide arenguindeksis eespool, see on uskumatu. see peaks tähendama, et inimesed soovivad seal elada, aga kui vaatame põlisrahvaste olukorda Kanadas, siis Äh, siis äh, näeme, et Kanada langeb välja esikümnest äh, neljakümne kaheksandale, viiekümne seitsmendale, kuuekümne kolmandale kohale, näiteks pärast Argentiinat. see näitab, et, et selles riigis on olukord äärmiselt vastuoluline ehk ÜRO põlisrahvaste esi, eriesindaja on öelnud, et ta Kanada eh, olukord on väga vastuoluline, ta kaitseb inimõigusi ja tal on seadused, mis kaitsevad põlisrahvaid, samas aga on ta pidanud, eh, on ta rikkunud kõigi inimõigusi ja põlisrahvaste vastu. praegu pole ainsatki inimõigust, mida Kanada ei rikuks ühetes eh, põlisrahvastega, seega peab räägima äh, Eh, rääkima detailidest ja peame rääkima spetsiifiliste inimrühmade olukorrast. põlisrahvad on Kanada elanikkonnast vaid eh, viis protsenti, kuid kakskümmend protsenti nende seast ei saa eh, kasutada puhast joogivett. sellises rikkas riigis nelikümmend protsenti kodututest Kanadas on on põliselanikud ja mõnedes provintsides on see üheksakümmend protsenti ja üle aastakümnete on eh, ka krooniliste haiguste arv kõige rohkem, kõige kõrgem arv õnnetusi ning noorte eh, esimene surmapõhjus on enesetapp. Eh, põl-, Kanada põlisrahvastel on kõrgeimad enesetapumäärad maailmas, kakskümmend viis aastat juba, seda ka rohkem kui kolmanda maailma riikidel. kuidas see võimalik on ja kui paljud inimesed sellest teavad? naiste ja laste olukord on eriti halb, kuuskümmend protsenti põlisrahvast, põlisrahvuse esindajatest elab vaesuses ning, ning põlisrahvaste eh, vangide, esindatus vangide seas on tohutu suur ja see aina kasvab, mõningates insti-, institutsioonidest eh, on vangidest, eh, mõnel pool vanglatest oli üheksakümmend kaks, kaheksa protsenti vangidest põlisrahva esindajad. nii et samas, kui kuritegevus langeb eh, mujal Kanadas, põlisrahvaste kohta nii seda öelda ei saa. ja samuti Kanada mõrvatud või kadunud, teadmata kadunud naistest enamus on põlisrahvaste esindajatest sellest e, ei, seda ei oska e, keegi Kanadaga seostada ja samuti Kanada põlisrahvaste e, naised, lapsed, tüdrukud röövitakse ja müüakse seksiorjadeks, sellel ei ole mingeid karistusi ei järgne sellele. see karistamatus on praktiliselt sada protsenti ja jumala tänatud äh, et on olemas Amnesty International või Human Rights Watch ja teised, kes on meid toetanud ja aidanud tähelepanu, maailma tähelepanu sellele pöörata, kui selliseid rahvusvahelisi mehhanisme olemas ei oleks, siis äh, langeks meie mured kõrvutidele kõrvadele, oleme aasta äh, kümneid palunud, et Kanada tegutseks, aga ainult tänu sellele, et äh, et äh, rahvusvahelised organisatsioonid äh, äh, tegutsevad, sõna võtavad, nad on andnud meile võimaluse rääkida, kas te saate midagi teha, et nad olukorda muudaksid. ning sellega seoses arvan ma, et globaalseid inimõiguste mehhanisme vaja, sest tegemist on humanitaarkriisiga ja kuigi paljud inimesed arvavad, et tegemist on ka lihtsalt koloniaalpärandiga, tegemist on see seotud sarnaste kuritegudega, mis on seotud, mis nad tegid minevikus nagu sundsteriliseerimine ja muu sellised. ja see juhtub endiselt, tüdrukuid ja naisi endiselt steriliseeritakse. seda arvatakse, et arenenud riikides enam ei toimu. mul on mitmeid positiivseid näiteid, ma tean, et väga paljud et eh, ÜRO et eh, kritiseeritakse, et neil pole eh, jõustusmehhanismi, nii et ei tule armeega kohale, et vaadata, kas, kas meetmed viiakse ellu, aga vaadakem näiteks mis toimus kaheksakümne seitsmendal aastal, kui Kanada keeldus kaitsta Eh, põhilise rahvusest naisi, siis ÜRO võttis, äh, tõstis häält ja ütles, et tegemist on põhiõiguste äh, äh, rikkumisega, see oli väga piinlik Kanadale ja see sundis ka seadust muutma, diskrimineerimist see ei lõpetanud, kuid see lõp-, see siiski aitas olukorda parandada. sest rahvusvaheline organisatsioon ütle-, võttis sõna ja ütles, et nii ei tohi teha. samamoodi aastakümneid oleme üritanud Eh, eh, palunud, et Kanada riiklikul tasandil uuriks eh, mõrvatud ja röövitud põlisrahvusest naiste küsimuses. ainus, mida oleme näinud uurimisi Mehhikos ja USA-s, kus tulemusi samuti polnud. rahvusvaheline naiste diskrimineerimise vastaline organisatsioon ja teised organisatsioonid ütlesid, et tegemist on tõsise põhi, inim-, põhi, põlisrahvusest naiste õiguste rikkumisega ning eh, eh, midagi ei tehtud, eh, kuigi esitati üks raport teise järel. väljaspoolt tulev surve sundis Kanada lõpuks uurimist alustama ning see jätkub. me ei oleks ilma rahvusvaheliste mehhanismideta kunagi saavutanud. sellega seoses ma sooviksin teha avaldus Euroopa Liidule, uurige eh, inimõiguste rikkumisi ka kolm mm, ka muudes riikides, mitte ainult neis, kus, eh, millest uudistes räägitakse, vaid just eriti teistes, sest eh, võib arvata, et inimõiguste rikkumised Kanadas meid ei puuduta, aga puudutavad küll. inimväärikus on globaalne kontseptsioon, me elame globaalses peres ning ma olen täiesti veendunud, et meid peetakse vastutavaks ähm, perekonna tasandil. meile ei meeldi, kui meid korrale kutsutakse perekondade poolt, kuid äh, samas on see vajalik ning ma arvan, et selles globaalses peres äh, peavad äh, riigid teisi riike korrale kutsuma, sest kõik saavad sellest kasu, mõelgem kas või kaubanduslepingutele, kui Kanada rikub põlisrahvaste õigusi, et äh, Äh, müüa kaupu ja teenuseid rahvusvahelisel tasandil, siis äh, võib see teile meeldida, aga see äh, muudab, see tekitab hävitu, see te-, teeb hävitustööd põliselanike seas. ärge lubage ühelgi riigil öelda, öelda, et ärge toppige oma nina sellesse, sest inimväärikus, inimelud on meie kõigi huvides ning arvan, et me kõik üheskoos suudame seda teha, asi pole selles, kui palju on seadusi, vaid küsimus on selles, kuidas neid seadusi rakendatakse ja kuidas inimesi kaitstakse Eh, pikk nimekiri valitsuse teenustest ei aita kedagi, vaid küsimus on selles, kuidas teenused inimesi otseselt mõjutavad. seega peaksime kõik tegutsema eh, globaalsel tasandil, et inimõigusi kaitsta ja mitte leppida sellega, et inimõiguste kaitse on nagu mingisugune iludusvõistlus. Eh, ning see, mis toimib halvasti ühe jaoks, toimib halvasti kõigi jaoks. aitäh! Thank you, professor Pomeder. aitäh, professor, nende märkuste eest. põlisrahvaste seisukohast te ilmselt teate, et meie inimõiguste alamkomisjon Euroopa Parlamendis äh, käis Kanadas ainult kaks nädalat tagasi ja lugesin just neid esimesi aruandeid, äh, mis selle kohta tehti. daamid ja härrad me ole, peame lõpetama umbes viis kuni kümme minutit pärast seitset, sest et äh, leiab aset veel üks sündmus, kuhu te olete kõik kutsutud, mis tähendab seda, et meil on umbes kakskümmend viis minutit aega küsimusteks ja vastusteks. mina olen saanud neli sõnasoovi, tahaksin paluda, et te piirduksite kahe minutiga ja siis meil on aega ka panelistidel vastata äh, sellele, mida nad on kuulnud. alustame Äh, proua Barbara Lohpiirlerist, äh, minu kolleegist Euroopa Parlamendis. aitäh! Äh, tahaksin pöörduda härra Garcia poole, meie regionaalse parlamendina saime märkimisväärset kasu teie tööst feminisiidaste kohta mõni aasta tagasi, see, kuidas te selle defineerisite, kuidas te selle avalikkuse ette tõite, sellel alusel saime meie töötada äh, Äh, ja nüüd, kui me räägime siin teineteise tugevdamisest ja siis mul on küsimus äh, professor Ngoi Lumbule. aastal kaks tuhat kolmteist äh, osad meist, kaasa arvatud mina, käisime Aafrika Liidus ja ma saan aru, et Aafrika Liidus on inimõiguste institutsioonid ja mehhanismid Äh, märkimiselt väiksemad kui need pingutused, mida tehakse rahuläbirääkimiste ja konflikti ennetamisega. ja me saime ka teada, et äh, väga keeruline on äh, kodanikuühendustel ja inimõiguste vabaühendustel saada ligipääsu ja osaleda Aafrika Liidu töös toimus ka debatt rahvusvahelises kriminaalkohtus ja meie eelmises paneelis osales proua Bensuda ja äh, seda on kritiseerinud Aafrika liidrid, on öeldud, et selle asemel, et meie sõjakurjategijad oleksid selle kohtu ette, tahaksime meie pigem laiendada Aafrika Inimõiguste Kohtu tööd. kas äh, see diskussioon käib või kas see on peatunud äh, nii, nagu on peatunud nii paljude Aafrika riikide loobumise katsed? aitäh proua Lohpiller. järgmiseks Liivi Olteanu, kes on äh, usuvabaduste kaitse rahvusvahelise organisatsiooni juht. aitäh, jah, ma olen siin. Hello uh,, excellencies, ladies and gentlemen ekstsellentsid, daamid ja härrad, äh, inimkonna vennad ja õed. mul on väga hea meel siin täna olla ja ma väga hindan seda, mida Euroopa Liit äh, teeb inimõiguste valdkonnas, aga mitte ainult Euroopa Liit, OSCE, äh, Euroopa Nõukogu, ÜRO. mina esindan siin usuvabadust, kaitse, ühendust Äh, selle esimese, esimene juht oli proua Roosevelt, mina, mul on au seda organisatsiooni esindada ja rõhutada seda, et me peame kaitsma teisi rohkem kui iseennast, kui me asju ajame niimoodi, siis me kaitseme oma julgeolekut, rahu ja ühiskonda. proua Roosevelt ütles kohe algusest peale, äh, kui ta sai neljakümnendaks meie komitee presidendiks, et põhilised inimõigused, neid mõistetakse lihtsalt äh, väljendusvabadus, pressivabadus, äh, teadusvabadus, äh, kogunemisvabadus, see, et inimesel on õigus olla kindel oma kodus, et ei teostada mõist-, mõtestamata läbiotsimisi, arreteerita, me ei pea mitte üritama mõistma seda, millise, millised inimõigused on juba saavutatud, vaid me peame aru saama sellest, millises suunas maailm liigub. jah, daamid ja härrad, tahaksin täna rõhutada seda, et me peame koos toetama usuvabaduse kaitset, mõttevabaduse kaitset, kogunemisvabaduse kaitset, kõiki neid vabadusi, sest et sellisel viisil me kaitseme neid põhiõigusi, mida peab meie ühiskondades kaitsema. minu küsimus äh, teile, panelistidele, on see, et kuidas me suudaksime vältida seda, et äh, riiklikku julgeolekut kasutatakse meie ühiskondades, äh, mis puudutab sisserändajaid, põgenikke, usuvähemusi, selline asi on juhtunud paljude valitsuste puhul, üks Ida-Euroopa valitsus hetkel valmistab ette seadusandlust, et äh, riikliku julgeoleku äh, nimel võime me ahistada usuvähemusi. kuidas selliseid asju vältida, kuidas me saame kaitsta oma põhivabadusi? sest Euroopa Liit äh, tegeleb ju sellise kaitsega, aitäh. aitäh, härra Olteanu. järgmiseks Atsena Keena Pan-Aafrika kodanike võrgustikust oh?. Okay. Uh, thank you, chair, for allowing me. aitäh, et annate mulle võimaluse sõna võtta, minu küsimus uh, läheb uh, professor Lumbule, kuidas meie Aafrikas äh, saame garanteerida inimõigused ähm, eriti just marginaliseeritud kogukondadele nagu LGBTIQ rühmadele. ei ole saladus, et inimesed, et valitsused üritavad Äh, kõrvale hiilida oma vastutustest, need on äh, äh, muutunud homofoobia relvaks ja kasutavad seda, et õig-, inimeste õiguse alla suruda. sellised riigid nagu Egiptus või Rwanda on äh, äh, kogunud ennast selleks, et rünnata seksuaalvähemuste õigusi Aafrikas, väites, et nad niimoodi kaitsevad Aafrika väärtusi, nagu Aafrika väärtused oleksid midagi sellist, mis toetab ebatolerantsi ja inimese väärtuse vähendamist. see liikumine üritab kaotada seda raskelt välja teenitud ruumi, mille kodanikuühendused Aafrikas on seal komisjonis endale välja teeninud, samal ajal on üha rohkem inimõigusi alla surutud sellistes riikides nagu Tansaania, kus autoritaarne režiim äh, ei ründa mitte ainult seksuaalvähemuste esindajaid, vaid ka teisi inimõiguste kaitsjaid. Äh, kuidas äh, teie näete oma rolli Aafrika komisjonis, äh, et taastada Aafrika kindel koht inimõiguste valdkonnas, et oleks tagatud kõikide Aafrika inimeste väär-, väärikus, nii nagu Aafrika inimõiguste harta ja inimõiguste ülddeklaratsioon meile võimaldavad ja kuidas, härra volinik, saame me kaitsta Aafrika tundlike populatsioonide väär-, väärikust? aitäh, proua Keena. ja nüüd meil on aeg veel üheks sõnavõtuks või küsimuseks. härra Omar Faruk Osman äh, Somaalia ajakirjanike riiklikust ühendusest. Um, uh, mina olen Omar Faruk Osman, tulen Somaaliast ja mul on tõesti väga hea meel olla siin kojas, sest äh, Somaalias äh, võitleme me stigmatiseerimise kultuuriga ja sellega, et inimõiguste kaitset delegitimiseeritakse, need, kes äh, võtavad sõna, eriti just nende vabaduste nimel, mis puudutavad väljenduse ja kogunemisvabadust. mina öö, äh, olen ajakirjanik ja minu riik on kõige ohtlikum riik, kus Aafrikas ajakirjanik olla. mul on hea meel, et komisjon, et volinik Remi on täna siin paneelis. tahtsin näha milliseid sünergiaid oleks võimalik välja arendada eh, sellise stigmatiseerimise kultuuri puhul, kus meid delegitimiseeritakse, eh, millega eh, inimõiguste kaitsjad on silmitsi Aafrikas ja Ladina-Ameerikas. Remi, Joel, milliseid sünergiaid on võimalik välja arendada siin? tahan väljendada ka tänu Euroopa Parlamendile, et võeti vastu resolutsioon, mis puudutas inimõiguste olukorda Somaalias, seda tehti viiendal juulil sel aastal ja see rääkis just täpselt äh, sellest, et äh, ajakirjanike ametiühingu tegelasi stigmatiseeritakse neid, kes võitlevad väljendusvabaduse ja kogunemisvabaduse eest minu riigis, aitäh! aitäh ja aitäh ka lahkete sõnade eest lõpus, et meie Euroopa Parlamendis tegelesime selle olulise küsimusega, mis puudutas Somaaliat. mind just informeeriti, et me peame lõpetama täpselt kell seitse tõlkerežiimi tõttu. see tähendab, et meil on veel aega kümme minutit, mis tähendab, et iga panelist saab täpselt kaks minutit kõneaega. ma tean, et eh, see ei ole väga julgustav, aga me peame niimoodi tegutsema pean siin hoolitsema soolise tasakaalu eest, me alustasime meestega, ma arvan, et võib-olla saaksime seda teha nüüd teistpidi, anname kõigepealt sõna meie naispanelistidele. kas äh, sobib, kes soovib alustada, proua Rudolf võib-olla? Äh, aitäh, äh, käsitlen küsimust, mille esitas usuvabaduste kaitseassotsiatsiooni härra, sest et te juhtisite tähelepanu väga problemaatilisele arengule Äh, riikliku julgeoleku kaitse kasutamine selleks, et piirata inimeste individuaalseid õigusi. see ei puuduta mitte ainult usuvähemusi, vaid see võib olla ka teised vähemused, sisserändajad, valitsuse kriitikud ja ei ole mingit ühte ühtset vastust sellele. Äh, riiklike inimõiguste institutsioonide seisukohast äh, meie kasutame siin oma erinevaid pädevusi, nii et ühest küljest, kui me anname nõus valitsustele ja parlamentidele, siis me toetame proportsionaalsuse põhimõttest kinnipidamist, juhime tähelepanu diskrimineerivale mõjule, eh, mis seadustel ja lähenemistel on ja palume, et vaadataks seadused üle ja vaadataks, milline on selle mõju konkreetsetele gruppidele. näiteks Prantsuse Rahvuslik Inimõiguste Komisjon, mis on seda teinud eh, erakorraliste olukordade puhul Prantsusmaal ja seda selleks, et äh, kaitsta siis riiklikku julgeolekut ja sellel oli ebaproportsionaalne mõju vähemustele. me pöördume ka kohtusse, toome kohtu ette juhtumeid ja väitleme riikide põhiseaduskohtute ees, aga see on see õiguslik, seaduslik see pool. teiselt poolt me peame loomulikult äh, suhtlema ka ühiskonnaga, pidama avalikku debatti selleks, et äh, vastata sellele narratiivile, et mingisugused grupid on ohtlikud, nii et seda diskrimineerivat narratiivi, sellele peab vastu astuma. meenutame poliitikutele, milline on nende konkreetne vastutus äh, suhtlusel, et ei, et nad ei toetaks suuremat äh, diskrimineerimist ja loomulikult inimõiguste hari, alane haridus ei puuduta mitte ainult seda, et räägitakse, milline on seadus, vaid et inimesed oleks teadlikud ka väärtustest, mis on inimõiguste all et inimesed äh, kohtuksid isikutega nendest äh, kogukondadest. aitame mõista, et, äh, et oleks vaja solidaarsust. lõpetuseks, minu oma riigis on olnud julgustav see, et veerand miljonit inimest pöördusid tänavatele hashtagi indivisible lahutamatu all, et äh, ühiskond ei tohiks olla lõhestunud, inimõiguste puhul me peame kõik üksteise inimõiguste eest välja seisma. aitäh, proua Rudolf. nüüd proua Kadabaratse. kommenteerin kahte asja, esiteks äh, usuvabadus äh, ja äh, Äh, julgeolekuküsimused, nagu te ilmselt teate, siis me oleme välja andnud dokumendi, mis konkreetselt seda küsimust arutab, et äh, kust jookseb see piir, milleni võib julgeolekut kasutada ettekäändena ja kust alates usuvabadust mitte mingil tingimusel äh, kompromiteerida ei tohi äh, riikliku julgeoleku nimel ja me oleme sellest aru, rääkinud ka valitsustega, see nõuab poliitilist tahet ja minu teine märkus puudutab äh, sünergiaid, siin mainiti seda ka varem, usun tõesti, et meil on väga palju ruumi paranemiseks äh, rahvusvaheliste regionaalsete mehhanismide puhul, et õppida teineteiselt, et õpetada teineteist ja, ja kollektiivselt tegutseda, sest et äh, niikaua, kui me, kuni me tegutseme ühekaupa omaenda äh, Äh, lahtritest, siis on meie tõhusus selle võrra väiksem, aitäh. Thank you, professor. aitäh. Äh, professor, ma kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida te kuulasite, sest ma tulin just täna hommikul Kanadast. ma sooviksin lisada omalt poolt ühe küsimuse, sest te kritiseerisite praegu seda äh, põliselanike olukorda Kanadas, kas olukord on hakanud muutuma pärast valitsuse muutust? või on teie arvates olukord ikka sama võrreldes eelmiste valitsustega? aitäh selle küsimuse eest, ma arvan, et see on üks põhimõttelisemaid küsimusi, mida minu käest küsitakse väljamaalaste poolt, sest eelmine valitsus oli nagu öö ja päev võrreldes praegusega, meid kutsuti ohuks riiklikule julgeolekule ja nii edasi meie praegune peaminister ütleb kõik täpselt õigesti, ütleb, et kõige tähtsam see suhe minul on meie põliselanikega ja nii edasi, aga kõik on muutunud tema valitsemise ajal hullemaks ning vastuseks veel sellele küsimusele riikliku julgeoleku kohta ja seda, et selle kohta, et kardetakse terrorismi ning seetõttu õõnestatakse põhiõigusi Kanadas, peaminister Herbert võttis vastu seaduse terrorismi valdkonnas mis ei olnud isegi suunatud rahvusvahelisele terrorismile, vaid see oli suunatud igaühele Kanadas, kes võib ohustada rahvusvahelisi suhteid, majandust või infrastruktuuri. see oli väga otseselt suunatud ka äh, põliselanike vastu. meie protestid on alati olnud rahumeelsed, relvastamata ning meie protestidel on samas surnud, surma saanud ainult meie enda inimesed, kas politsei või sõjaväelaste käe läbi. ja äh, kanadalased on lubanud ter-, terrorismivastase õigustiku nii keerukaks muuta, et see ründab juba äh, põliselanikke seal ning ta, nad võivad laiendada seda seadustikku ükskõik kelle suhtes nüüd. Äh, ja sõnadest kahjuks ei piisa seda võib näha ka praeguse peaministriga. vaatamata sellele, et kohtud ütlevad, et torujuhtmed ei tohi vedada läbi äh, põliselanike territooriumite ja nii edasi, tema ütleb, et meil on rahvusvahelised lepingud ja ta teeb seda ikkagi aitäh, professor, järgmisena härra Garcia. aitäh. vastan kolleeg Kulderile, mis puudutab naiste tapmist. see tõi mulle pähe ühe väga olulise elemendi, kuidas saab edendada rahvusvahelisi inimõigusi, nimelt riikidevaheline koostöö. rahvusvahelised organisatsioonid saavad ära teha midagi ainult siis, kui nende liikmesriigid koostööd teevad. küsimus, millele teie viitasite, on seotud selle kaasusega, mis kahe tuhande üheksandal aastal jõudis kohtusse, äh, Inter-Ameerika komisjon äh, äh, esitas selle kaasuse Mehhiko vastu Chihuahua osariigi naiste tapmiste tõttu. kohus öö, otsustas Mehhiko kahjuks, leidis, et neil on rahvusvaheline vastutus ning samuti pandi paika mittekordumismeetmed. põhimõtteliselt kohustati Mehhikot vastu võtma poliitilisi meetmeid, et vältida naiste tapmisi ja selliseid kuritegusid. see aga oli võimalik selle tõttu, et Mehhiko on Ameerika konventsiooni osaline ning nad on tunnistanud Inter-Ameerika kohtu jurisdiktsiooni. senini on ainult kakskümmend Ameerika riiki tunnustanud Inter-Ameerika kohtu jurisdiktsiooni, seega meil on ära teha veel nii mõndagi Ameerika konventsiooni ellurakendamisel ja jurisdiktsiooni laiendamisel, see on diplomaatiline töö, mida saab, saavad teha parlamendisaadikud ja ka Euroopa Parlament. näiteks Kanadas võiksime me toimida tõhusamalt, Kanada ei ole alla kirjutanud Ameerika konventsioonile ja nad ei tunnusta Inter-Ameerika kohtu jurisdiktsiooni. aitäh, aitäh, härra Garcia ja lõpetuseks professor Lumbu. Teile esitati ka paar isiklikku küsimust. sellele on vastata äh, äh, sest mul olid siit kolm küsimust ja mul on kaks minutit. mis puudutab äh, inimõiguste institutsioonide tegevusvõimekust Mm, ja tulemuste saavutamist ma paluksin, et äh, küsimuse esitaja üritaks äh, näha asja laiemalt äh, ning sest lahendus ei tule mitte ühest kohast. ma tunnistan, et, et loomulikult inimõigused äh, aitavad rahu tuua paljudesse Aafrika piirkondadesse, mis puudutab vabaühendust, siis on võimalik ka neile äh, Aafrika inimõiguste komisjoni juures vaatleja taot-, seisust taotleda, mis puudutab seda, kas äh, Äh, aafriklased saaks pöörduda Aafrika kohtu, selles mõttes, et rahvusvahelise inimõiguste kohtu poole pöörduda, see on projekti faasis, üritame luua sellise aafrikalise kohtu, mis, äh, mille pädevused oleks laiad. Äh, ja see on projekti faasis ning see peaks varsti te-, toimima hakkama, mina äh, äh, olen äh, viimase, äh, mis puudutab seksuaalvähemuste õigusi, olen aasta aega ainult sellega tegelenudki. Äh, seksuaalvähemustel on suuri raskusi seoses Aafrika väärtussüsteemi, aga mina pole Aafrika väärtussüsteemi kuskile kirja pandud no, näinud ning loodan sellega seoses, et on võimalik ikkagi seksuaalvähemuste õigusi tagada ning mis puudutab nüüd regionaalseid organisatsioone, kes peaksid aitama lahendusi leida, siis mina äh, olen näinud avaldusi inimõiguslaste äh, õiguste kaitsmiseks, olen näinud OECD, eh, Euroopa Nõukogu, Euroopa eh, Komisjoni poolseid avaldusi, eh, kõik sõltub poliitilisest tahtest, teame, et inimõiguslased on Aafrikas suurtes raskustes ning üritame teha kõike selleks, et meie valitsused mõistaks, et inimõiguste kaitsmine ei ole kuritegu, ja äh, inimõigusi äh, kuuluvad kõigile. suur aitäh teile, härra Lumbu. nii, daamid ja härrad, nüüd tänan kõnelejaid nende panuste eest. selge on see, et äh, regionaalsetel organisatsioonidel on suur roll inimeste õiguste kaitsel ning palju rohkem tuleb ära teha selleks, et äh, olukord maailmas paraneks, suur aitäh kõigile neile, kes selle kohtumise korraldasid ja tahaksin teid kutsuda ähm, äh, õhtut nautima ja tutvuda inimõiguste alase ähm, äh, näitusega, mis paari minuti pärast ähm, avatakse Heidi Haudala poolt ning Yehudi Menuhini kontserdisaalis äh, toimub kontsert Imekaunist õhtut kõigile ja suur aitäh teile kõigile selle paneeli töös osalemise eest!